Eh, tere päevast kõigile, kallid kolleegid. tahaksin tervitada siin ka kolleeg Lohpillerit, kes on meie kohtumise aseesimeheks ja kes on ka inimõiguste komisjoni esimees ja kes koos äh, ja see komisjon on siia kutsutud koos Arengukomisjoni esindajatega selleks, et me vaataksime läbi Sahharovi preemia kandidatuurid. üle kahekümne aasta juba, kaheksakümne kaheksandast aastast peale omistab parlament seda preemiat organisatsioonidele, üksikisikutele kes oma tunnistuste läbi, tegevuste ja mõtete läbi tuletavad meile meelde seda olulist kohustust, mida me kõik jagame, toetada inimõigusi ja põhiõigusi. see on sümboolne äh, väljendus parlamendi rollist, meie ideaalidest, meie Euroopa kodanike esindajatena usume nendesse väärtustesse, mida siin esindatakse, toetame mõtte- ja sõnavabadust, võitlust kõikide inimõiguste rikkumise vastu, sallimatust, viha, trükivabaduse piiramist, mis täna jääb veel karistamatuks paljudes maailma piirkondades meie ülesanne järgnevate päevade jooksul on välja tuua kõige väärikamad kandidaadid, et ette valmistada otsustusprotsessi, mis lõpeb esimeste konverentsi otsusega, ka nagu te teate, kahekümne seitsmendal oktoobril. seega on minu tervitussõnad nüüd otsa saanud ja annan sõna kolleeg Lohpillerile, kes on inimõiguste allkomisjoni esimees. tegemist on organiga, mis mängib olulist rolli Sahharovi preemia määramisel. ja pärast jätan lõppsõnaks võimaluse teistele kolleegidele. palun. suur tänu. meil on nüüd kandidaatide esitlemine ja lõppkuupäev ettepanekuteks oli neljateistkümnes september, sekretäriaat sai viis kandidatuuri. sekretäriaat peab kõiki ettepanekuid vastuvõetavaks vastavalt preemia statuudile ning te leiate enda ees ka lühikesed elulood. esimene on Iseldin Abu Elaish, kes on Palestiina arst ja fondi asutaja, Muhamed Bouazizi, Asma Mahfouz, Ahmed Al-Zubair, Ahmed Al-Sanussi Liibüast, Rassan Saitune ja Ali Farsad Süüriast on siis Araabia kevade esindajad. siis on meil Dmitri Mandarenka, kes on Valgevene kodanikuühiskonna aktivist ja ajakirjanik ja Boris Vahor, kes on Sloveenia kirjanik ja äh, San Jose de Apartado rahukogukonna esindajad Kolumbiast, kes äh, kaitsevad rahu ja õigluse põhimõtteid. nüüd siis kuulame ära kandidatuuride esitajate sõnavõtud, kes tutvustavad kandidaate ja nende tegevust ja poliitilist tegevust. nii et äh, alustame tähestikulises järjekorras. mõnikord on äh, meil üks äh, kõneleja kandidaadi kohta, mõnikord on mitu, kuid ei tohiks üle viie minuti minna kandidaadi kohta ning Äh, Araabia kevade esindajate puhul äh, anname viis minutit iga kandidaadi kohta. palun teil ajapiirangutest kinni pidada. see, kui te rohkem räägite, see ei tähenda, et teie ettekanne on parem, nii et tehke kiirelt ja lühidalt. mõni, mõnede ettekannete puhul on meil ka videolõigud ette nähtud vastavalt siis ette nähtud ajale. me oleme saanud palve Guuelt ja ECR-i fraktsioonilt videolõikude esitamiseks, nii et alustame siis äh, nende ettekannetega, Siet Kamal, palun kõigepealt. suur tänu, proua esimees, suur tänu, et meil on võimalus esitleda siin Iseldina Buelaiši kandidatuuri. meie, miks me ta nimetasime sellele preemiale? praeguse olukorra tõttu me näeme, et läbirääkimised on Iisraeli ja Palestiina vahele ummikusse jooksnud ja kuigi ma toetan ka teisi kandidatuure, näiteks olin juuli lõpus Egiptuses, kus äh, me pidasime äh, noortega äh, vabaduse ja õiguse teemalisi õpitubasid, siis ma arvan, et ometi on oluline, et me saadame sõnumi läbirääkimiste jätkumiseks, et selle asemel, et näha Äh, läbirääkimisi kas äh, Iisraeli poolseid ja Palestiina vastaseid või vastupidi, siis meil on vaja inimesi, kes suudavad nende vahele silla ehitada. nii et võime öelda, et kui te tahate rahu, siis äh, ärge rääkige mitte oma sõpradega, vaid oma vanem, vaenlastega ja ma arvan, et keegi ei iseloomusta paremini seda sententsi kui meie kandidatuur, tegemist on arstiga, fondi Daughters of Life asutaja. ta on töötanud nii äh, Palestiina haiglates kui ka Iisraeli patsientidega, ta kasvas üles Gaza sektoris põgenikelaagris, ta on suutnud üle saada mitmestest raskustest nagu vaesus ja ta on äh, saanud äh, vabaduse eest ja rahu eestkõnelejaks. tema puhul on inspireerivaks see, et arst Iseldin Abelaish kaotas kolm tütart Iisraeli rünnaku ajal. mõelge selle peale, kui teie kaotaksite oma lapsed või mõne perekonnaliikme, kuidas teie reageeriksite? ma arvan, et teie esimene reaktsioon oleks vihata sellise teo toimepanijaid. ja kuigi äh, meile ei meeldi kasutada sõna viha, siis ma arvan, et te mõistate, milline tunne täidaks teie südant aga selle asemel, äh, olles oma kolm tütart kaotanud, äh, Iseldin Abulaiš äh, jätkas rahu nimel töötamist. ta asutas fondi Daughters for of Life, mis püüab jagada haridust Lähis-Idas, eriti just naistele, kuid mitte ainult Palestiina naistele, vaid ka Iisraeli naistele ning kõikide kogukondade naistele. see oli kahe tuhande üheksanda aasta jaanuaris ning pärast seda on Iseldina Bulaš eh, jätkanud mõlema poole inimeste inspireerimist. ta jääb eh, edaspidigi rahu eestkõnelejaks. miks ma tema kandidatuuri esitasin? sellepärast, et praegu, kui me vaatame ÜRO arutelu, kui me vaatame väga öö, eh, kitsaid seisukohti mõlemal pool, siis meil ei ole kellegagi rääkida. me ei saa kaasata läbirääkijaid kummaltki poolt mõistlikult. meie meelest on oluline see lõhe täita, me peame selle tühiku täitma ja me ei saa lubada vihal äh, laiendada seda lõhet veelgi kahe poole vahel. ma arvan, et Iseldin Abulaiši kandidatuuri läbi saame saata sõnumi nii Iisraeli kui ka Palestiina poolele, et nad oma erimeelsustest üle saaks ning koos rahu nimel töötaksid. aitäh, härra Kamal! ja nüüd on meil ühine Araabia keva, kevade kandidatuur, mitmed kolleegid soovivad sõna saada. kõigepealt äh, proua Saifi, palun. Merci, madame la president. suur tänu, proua esimees ja kallid kolleegid tervitada nende julgust ja otsustuskindlust kõikides Araabia maades, kes äh, nii pikkade aastate jooksul on võidelnud, tahame me äh, avaldada austust teatud Araabia kevade äh, peategelastele. Saharovi auhind antakse välja selle aasta neljateistkümnendal septem-, detsembril Strasbourgis. see tähendab täpselt aasta pärast seda, kui said alguse ülestõusud Araabia maailmas. julgus ja otsusekindlus, mida näitasid üles need kodanikud, üllatas meid kõiki. ja me peame tunnistama, et me ei teadnud, kui suur demokraatia janu ja vabaduse janu äh, valitses nendes riikides selle parlamendi peamised äh, poliitilised fraktsioonid on omavahel kokku leppinud selles osas, et Araabia kevad ning teatud äh, Araabia kevade äh, aktivistid saaksid Saharovi auhinna. Mohammed Bouazizi, kes on noor tuneeslane, räägin temast edasi paari minuti pärast. Asma Mahfouz, noor egiptlanna, Ali Farsad, kes on Süüria karikaturist ning Razan Saitune, kes on inimõiguste kaitsja ning advokaat, samuti Ahmed al-Zubeer, kes oli äh, kindral Gaddafi äh, va-, vastane võitleja, ükski liider ega keegi teine ei suutnud nendes riikides pakkuda välja teed, kuidas kukutada diktaatorit Need inimesed suutsid seda ka teha vastavalt oma oskustele ja Araabia kevad on näidanud, et nad on suutnud väljuda liiva jooksnud olukorras, mis äh, iseloomustas neid riike aastakümneid. Äh, Tuunesis äh, ja teistes sealsetes pealinnades ei olda veel valmis võitlusest loobuma. Araabia riikide rahvad on näidanud, et nad ei ole enam nõus pimesi alluma seni võimul olnud inimestele. kallid kolleegid, piisab vaid ühest ainsast intsidendist, et tuneeslaste puhul tegelikult võtab Mohammed, kehastab Mohammed Bouazizi miljonite tuneeslaste eh, olukorda ja sellepärast me olemegi tulnud välja tema nimega, see on sümboolne äh, nimi. Boazizi oli noor ülikooli lõpetanud mees, kes ei leidnud endale tööd ja seepärast müüs puu- ja juurvilju. teda kiusasid taga politseinikud, tal ei lastud vabalt äh, oma äri ajada ja ühtlasi ei olnud tema linnapeaga nõus temaga kohtuma. ta süütas enda ja kõigile Araabia maailmas on teada tema juhtum ja sellest ajast peale ongi olnud tunda muutuste tuult Araabia maailmas. ta kandis endas edasi äh, tohutuid unistusi ning samuti püüdlusi suurema vabaduse poole ning rikkuse jagamise suunas. Bahreinist, Süüriast ja Jeemenist on meile jõudnud info, mis näitab, et me peame näitama äh, endiselt edasi oma toetust nendele kodanikele, kes võitlevad vabaduse nimel. Saharovi auhind Araabia kevade aktivistidele tähendaks, et me mõistame nende rahvaste kannatusi, ühtlasi avaldaksime seeläbi austust inimestele, kes ei kahelnud hetkegi ohverdamaks oma elu nende muutuste nimel inimõiguste tagamine ning samuti püüdlemine demokraatia ja vabaduse poole on midagi sellist, mida jagavad meiega ka meie äh, Vahemere lõunakaldal asuvad naabrid. Need, andes selle auhinna just nimelt neile, saadaksime me selge sõnumi nendele rahvastele, nii et äh, läbi selle sümboolse teo toetagem Araabia kevade liikumist. aitäh ja nüüd on sõna proua Veronique de Kaiseril, kes räägib äh, samamoodi Araabia kevade aktivistidest. suur aitäh, proua esimees, enne kui ma räägin Araabia kevadest, tahaksin ma äh, paari sõnaga viidata ka sellele, kui väga põhjendatud on Iseldin Abu Elashi äh, kandidatuur. tema kehastab väga hästi Saharovi auhinna mõtet me jõudsime kokkuleppele poliitiliste fraktsioonide vahel, suutsime ületada igasugused eraldusjooned, kui ma räägin siin härra Abu El-Ashilt, siis sellepärast, et ma kohtusin temaga isiklikult, tõin ka siia Euroopa Parlamenti, tema kohtumine Hans-Gert Pöteringiga oli üks kõige liigutavamaid kohtumisi, milles ma osalenud olen. esitasime tema kandidatuuri äh, Saare auhinnale äh, juba varem paar korda. seda auhindada tookord küll ei saanud, aga kindlasti on ta seda au väärt, et seda on näha ka tema tegevuses Ameerika Ühendriikides me mõtleme hetkel kõikidele neile, kes on võidelnud vabaduse ning demokraatia nimel Araabia kevade liikumise raames ja Saifia juba sellele ka viitas, tegemist on sümboliga. tuleb vaadata kaugemale inimestest, kel, kes on siin kandidaatideks nimetatud, kes on loomulikult kõik väga väljapaistvad, kuid tegemist on sümboolse Araabia revolutsiooni tunnustamisega aastakümneid mõtlesid need inimesed, et nemad ei oleks justkui demokraatiaks mõeldud, aga tegelikult nad loomulikult on. tahaksin välja tuua siit eriti ühe süürlanna, kes hetkel elab äh, end varjates, tegemist on Razan Saituneega. Süürias ei ole veel tagatud vabadus ega ka demokraatia. olukord on täiesti talumatu. Razan Saitunee ei võitle vabaduse nimel mitte alles eilsest saadik, vaid ta tegi seda juba aastaid varem, ta on kolmekümne nelja aastane, juba kümme aastat tagasi osales ta Damaskuse kevadeliikumises, mis suruti väga vägivaldselt maha. ta jätkab oma võitlust ka praegu, ta elab end varjates, ta on saanud tohutult selles, selle kõige all äh, kannatada, tema abikaasa peeti kinni, samuti on kiusatud taga teisi tema pereliikmeid, kuid tema ei ole võitlust kunagi lõpetanud, nii et ta on noorte süürlaste sümbol, kes ei anna alla mitte ühelegi survele siin on nimetatud kandidaadina veel üks süürlane Ali Farsad, kes on karikaturist. ta on alati suutnud ähm, just tuua rambivalgusesse need teemad, mis äh, mõjutavad liidreid kõige enam siin on kandidaate ka Tuneesiast, Egiptusest, Liibüast. austust avaldame terve Araabia kevade liikumisele. Jeemenit ja Bahreini me siia sisse ei arvanud, sest et see ei ole päris geograaf-, geograafiliselt samas piirkonnas, aga kindlasti on meil teisi võimalusi neile austuse avaldamiseks, aitäh! suur tänu, proua Kaiser! alati võtavad sõna ühest fraktsioonist äh, ka kaks sõnavõtjat, nii et te olete jaganud vist seda sõnaaega. härra Vaigol, palun. suur tänu, proua esimees, ettepanek anda Saharovi auhind viiele inimesele korraga, kes on kõik väga väljapaistvad Araabia kevade liikumise sest tulenevalt on loomulikult sümboolne tegu. me soovime avaldada austust Araabia kevade aktiiv, aktivistidele, juhtfiguuridele, üliõpilastele ja läbi Saharovi auhinna näitame me neile, et me oleme nende kõrval meeleavalduste käigus nägime, et ka Araabia maade rahvad on valmis seadma jalgele demokraatia. meeleavaldused tõestasid seda. me peame tunnistama, et me ei olnud araabia maailmast päris õigesti aru saanud. aga ma arvan, et äh, oleme enda õppetunni nüüd kätte saanud, tegemist on ühiskondadega, kes kaitsevad äh, inimõigusi, naiste õigusi ja nii edasi, tegemist on inimestega, kes on valmis kõigest loomuma demokraatia nimel. suur aitäh ja proua Šaage! suur tänu! ma olen täiesti nõus kolleegide öelduga. tahaksin Araabia kevade kandidaatide eest esile tõsta Asma Mahfuzi. tema näitab väga hästi, kui mitmekesine, mitmekesised on need riigid, ma olen viimaste kuude jooksul ka temaga kohtunud, ka teiste aktivistidega, olen ka veidi osalenud kampaaniates ja jaganud parlamendiliikme kogemusi. tegemist on noore üliõpilasega, ta on kahekümne kuue aastane, ta kasu-, hakkas kasutama Youtube'i ja teisi sotsiaalmeedia vahendeid selleks, et äh, sinna postitada videosid, videotes võttis ta sõna õig-, äh, võrdsete võimaluste ja vabaduse nimel, ta kutsus eriti üles naisi temaga selles liikumises ühinema ja äh, hirmu trotsides läksid nad Tahriri väljakule kahekümne viiendal jaanuaril ja järgnenud sündmused on juba ajalukku jõudnud. ta esindab uut Egiptust, ta teab, et tulevik on ebakindel, aga aktivistid nagu tema, kes ütlevad selgelt kõik välja, kes on väga kriitilised, neid on palju ning üheskoos lasub nende õlul kohustus riigi tulevik kindlaks määrata ta ei ole tänu sellele, et ta kõike selgelt välja ütleb, mitte leidnud ainult sõpru, vaid ka vaenlasi. ta kuulati üle äh, sõjaväe ülem, sõjaväenõukogus, ta arreteeriti, hiljem küll vabastati, kuid äh, ta on endiselt jätkanud kampaaniat äh, kodanikuühiskonnas, ma tean, et paljud parlamendisaadikud seda, seda tegevust ka toetavad nii et tema näol on tegemist Ara-, Egiptuse uue nooruse näoga, ta toetab äh, võrdsete võim-, võimalusi, vabadust ning äh, samuti äh, demokraatiat kõigile. sotsiaalmeedia vahendite kasutamine on osa tema tegevusest ja see on väga oluline vahend, kuidas näidata üles oma sõnavabadust tema tegevus äh, läheb, sobib täpselt kokku ka teiste kandidaatidega. toetaksin väga seda kandidatuuri, mis äh, võtab arvesse mitmeid riike. suur tänu. Hélène Flotre <laughs> Hélène Flotre, palun. Merci, madame la présidente. suur tänu, proua esimees loomulikult ei ole tegemist siin üllatusega, et me oleme soovinud asetada rambivalguses just Araabia kevade aktivistid. seeläbi edendame me sõnavabadust ja meelsusvabadust läbi inimõiguste kaitsjate. tegemist on kollektiivse pingutusega vabaduse nimel ja ma arvan, et oluline on siin rõhutada seda, et sõna vabastamine, nii-öelda sõnavabaduse saavutamine on nendele rahvastele andnud tohutult jõudu, mis kandus ühest riigist teise kõik need inimesed suhtlevad omavahel sotsiaalmeedia kaudu, aga lisaks siis, kui leiavad aset äh, repressioonid, näiteks nagu viimasel ajal Süürias, siis tehakse seda salaja, üritatakse katkestada igasugune äh, suhtlemine välismaailmaga näiteks võib tuua internetilehekülje, mille lõi Razan Saitune Süürias selleks, et jagada täpset eh, informatsiooni selle kohta, mis eh, on saanud inimestest, kes on vangistatud, arreteeritud. tegemist on millegi väga olulisega. ja see, et tema just nimelt keskendus sõnavabadusele, info liikumisele selle vabadust nõudva liikumise mootorina on mm, täiesti uskumatu. Saharovi auhind ei ole see, et me lihtsalt anname üle mingisuguse krooni või mingisugune, mingisuguse aumärgi. me tahame ikkagi toetada kõiki neid inimõiguste kaitsjaid, kes jätkavad oma tegevust Süürias ja ka mujal, riskides oma eluga Need inimesed võitlevad repressioonide vastu ja üritavad tagada selle, et rahvusvaheline üldsus eh, oleks sellest kõigest teadlik ja meie peaksime omalt poolt pingutama, et me oleksime nende ülesannete kõrgusel. kallid kolleegid, ma arvan, et üheskoos peaksime püüdlema selle poole, et me oleksime ka nende riikide rahvaste ootuste kõrgusel Saharovi auhinna andmine Araabia kevade aktivistidele tähendaks endast seda, et me tunnustame nende tegevust, nende vaprust ja see tähendab, et me ka panustame neisse, mis tähendab, et me neid usaldame, et me usume sellesse, et nemad leiavad omaenda demokraatia tee, omaenda arengutee ma kardan, et me võime langeda vanadesse lõksudesse, mis võiksid nende olukorda tegelikult kahjustada, nad loodavad sellele, et neid kuulatakse ära, et meie neid toetame ja seepärast äh, Araabia kevade aktivistidele Saharovi auhinna andmine tähendaks just nimelt ka seda toetust. The last presentation is from Madame Brandner ja viimane sõnavõtt äh, Araabia kevade teemadel, proua Brandner. suur tänu. väga palju on räägitud siin sellest, äh, kui oluline äh, oli, olid ühised pingutused Põhja-Aafrikas veel edasikestvate revolutsioonide puhul ja väga paljud inimesed on võitluses sõnavabaduse ja inimõiguste eest kõikide kodanike jaoks nendes riikides vedanud üles julgust. aga oluline on see, et tegemist on siiski protsessiga ja ühegi riigi puhul ei või öelda, et me oleme nüüd saavutanud lõpptulemusi ja võime rahulikult koju tagasi pöörduda. mõningates riikides on olukord delikaatsemas seisus kui teistes, aga igal juhul vajavad need äh, riigid meie tuge ja me peame äh, seda tuge andma ja samas peame kritiseerima ka liikumisi, kes äh, meie soovitud suunas äh, toimuvaid, toimuvat arengut üritavad peatada ja välisteenistuse kriitika seda oleme kuulnud ja meie võiksime omalt poolt toetada mitme võrdpoolsust, naisi, noori, äh, inimesi ja, ja näidata üles, et me endiselt toetame neid. suur tänu, nüüd oleme kõik sõnavõtud ära kuulanud, äh, mis puudutasid äh, Araabia kevade kandidatuuri ja läheme nüüd edasi järgmise kandidaadi kirjelduste juurde annan sõna härra Marek Mikalskile ja nii palju, kui ma aru saan, siis on teil ka siin meile näidata üks ettekanne. loodetavasti on see valmis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 kes on saadetud kaheks aastaks vanglasse, nüüd näete üheksateistkümnendast detsembri võtteid kahe tuhande kümnendast aastast, pärast presidendivalimisi kogunesid äh, sajad tuhanded inimesed tänavatele ja mitmed äh, sajad inimesed äh, vangistati, kuivõrd need inimesed olid Lukašenka kandidatuuri vastu. kõik teised presidendikandidaadid heideti vanglasse ja opositsiooniaktivistid Äh, samuti nende hulgas ka Dmitri Bandarenko, kes oli üks äh, opositsiooni presidendikandidaadi esindajatest. tema olukord on iseäranis äh, tõsine. vanglas teostati tal selgrooperatsioon ja talle ei võimaldatud taastusravi ja taastumist operatsioonist ning saadeti pärast operatsiooni kohe sunnitöölaagrisse. tema naine protesteeris sellise kohtlemise vastu, kuivõrd talle ei osutatud vajalikku arstiabi, pidi ta võitlema oma elu eest ja seetõttu me leiame, et on iseäranis asjakohane tema kandidatuur Saharovi auhinnaga saamiseks üles seada. küsimus ei ole mitte ainult sõnumis Lukašenkale, kes on viimane nii-öelda vanas tähenduses diktaator Euroopas, kes ei luba mitte mingisugust sõnavabadust oma rahva seas me tahaksime, me saaksime öelda auhinda Vandarenkale äh, andes, et äh, Euroopa Liit ei lepi sellise käitumisega oma naaber, naabrite hulgas. ja me ei saa lubada karistamatuse tunnet äh, Lukašenkale. Dmitri Bandarenka on positsiooni ridades võidelnud äh, juba aastaid, ta oli äh, Charter üheksakümmend seitse internetiportaali algataja. tema naine Olga Bondarenko juhib äh, vangistatud aktivistide sugulaste liikumist Bandarenko tütar on Valgevene noorte vabadusliikumise liige. ja Valgevenes, Valgevene rahvas toetab aktivistide vabastamist vanglast ja meie omalt poolt võime samuti Bandarenkat ja tema liikumist toetada, tema on Valgevene rahva kannatuste sümbol ja meie võime teda aidata andes äh, endast parima tema toetamiseks, äh, mida saaksime teha näiteks äh, talle seda auhinda andes. see auhind teeniks kahte eesmärki, see oleks konkreetse inimese elupäästja ja teiseks aitaks edastada meie väärtuste sõnumit diktaatoritele, aitaks rõhutada seda, et me ei äh, lepi vaikides sellega, et nad kohtlevad oma rahvast äh, oma suva järgi. ja lõpetuseks ütlesin, ütleksin, et ühe inimelu päästmine on võrdne kogu maailma päästmisega. ja selle mehe elu päästes äh, päästaksime oma au, oma sündsustunde ning oma suutlikkuse võidelda mitte ainult poliitiliste, vaid ka humanitaareesmärkide eest. suur tänu, härra Migalski ja härra Sveer järgmisena. suur tänu, austatud välisarengu ja inimõiguste komisjoni ühiskoosoleku juhatajad. mul on au esitleda teile ühte viiest Saharovi auhinna kandidaatidest härra Boris Pahorit härra Pahor. härra Pahori kandidatuuri on toetanud viiskümmend kaks Euroopa Parlamendi liikmed, liiget seitsmeteistkümnest erinevast liikmesriigist, sealhulgas ka viis delegatsiooni esimeest. seetõttu on härra Boris Pahor väga tugev kandidaat. Boris Pahor on kirjanik, inimõiguste kaitsja, totalitaarsete režiimide äh, vastane inimõiguste, põhiõiguste kaitsta, aktiivne vähemusõiguste ja keelte toetaja. ta sündis tuhande üheksasaja kolmeteistkümnendal aastal, on Sloveenia kodanik äh, ja samal ajal ka Itaalia kodanik, ehkki rahvuse poolest on ta sloveenlane. ta on Sloveenia vähemuse äh, liige ja elab Triesti piirkonnas Itaalias üheksakümne kaheksa aastast kirjanikku peetakse üheks kõige mõjukamaks elavaks Sloveenia autoriks. ta kirjutab sloveeni, itaalia ja prantsuse keeles ning on saanud äh, palju ainekaid auhindu oma kirjandusteoste ja panuse eest inimkonda. muuhulgas äh, Prantsuse Officier de, de l'Ordre des Arts et des Lettres ja Chevalier de la Légion d'honneur auhinna samuti ka Austria teaduse ja kunsti esimese klassi auristi ja Pestenliste auhinna Saksamaal. kahe tuhande kaheksandal aastal äh, nimetati äh, Boris Pahor äh, Nobeli kirjandusauhinna kandidaadiks. Pahor on elanud üle koonduslaagri ning on alati olnud Itaalia fašistliku režiimi veendunud vastane. koonduslaagri kogemus andis olulist ainet tema loomingule ja tema kirjandus on äh, väga sa-, sageli seotud äh, tema kogemuse, kogemustega kõige häbiväärsemast osast kahekümnenda sajandi ajaloos. Pahar on olnud Jugoslaavia kommunistliku režiimi kindel vastane, ta oli üks ajakirja Zalifa äh, asutajaid ja ta kaitses selles ajakirjas traditsioonilist demokraatlikku pluralismi. Nicole Michelangeli on öelnud Pahari kohta, Teie elu on täis julgust ja te tõusete üles igasuguse totalitarismi vastu. selline filosoofia on humanism. ja suursaadik ütles, et äh, kuuekümne seitsmendal aastal äh, kirjutatud Necropolis, mis tõlgiti hiljem prantsuse keelde, on äh, kõige olulisemaks tunnistuseks natsiõudustest. lugupeetud daamid ja härrad, kõik meie Sahharjaava ja auhinna kandidaadid väärivad seda auhinda, kõik nad on teinud olulise panuse inimsuse edendamiseks. proua Jordan Siisel, härra Petele ja mina oleme tänulikud selle eest, et härra Pahor on teiste kandidaatide hulgas selles nimekirjas suur tänu, härra Sveer ja nüüd härra Krüüto. suur tänu. Kristin Vatša ei saa meie tänasel koosolekul osaleda ning äh, mina tutvustaksin äh, siis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta meie kandidaati Sahhorovi auhinnaga tahame me äh, avaldada tunnustust neile, kes on võidelnud inimõiguste eest. tegemist on auhinnaga, mm, mille saajad kannavad seda au väärikusega ja äh, inimes- ja selle auhinna oleme andnud ka inimestele, kes vajavad seda auhinna, auhinda kaitseks ja seetõttu oleme meie kandidatuurina üles seadnud San Jose de Apartado rahukogukonna ja et seda liikumist kõige paremini tutvustada, oleme otsustanud näidata teile väikest videot ja tegemist on äh, Kolumbia äh, tegemist on äh, liikumisega konfliktisoonis, kodusõja tingimustes äh, ja äh, tingimustes, kus süütud tsiviilkodanikud satuvad ohvriks ja tsiviilelanikud on konflikti peamised ohvrid, sageli talunikud ja Kolumbia põliselanikud. kolmkümmend kaheksa inimest on viimase kolme aasta jooksul kaduma läinud. see näitaja on hullem kui need sajandad tuhanded inimesed, kes, need sajad inimesed, kes on kadunud Argentiina, Argentiinas ja teistes riikides, San Jose de Apartado rahukogukond on Saharovi auhinda väärt. tegemist on äh, liikumisega, kes äh, nõuavad oma õigust elada relvast, relvakonfliktist väljaspool, elada rahus. Õnneks elavad nad Panama piiri lähedal. ja tegemist on narkokaubanduse piirkonnaga, seetõttu on need inimesed pidanud kannatama relvarünnakute ajal ja nad on pidanud aru saama, et riik ei paku neile mitte vähimatki kaitset. rahukogukond on otsustanud äh, keelduda igasugusest äh, suhtlusest äh, relvastatud rühmitustega, nad ei toeta mitte ühtegi partisani liikumist ega relvastatud liikumist. ja tuhat kolmsada San Jose Apartado küla liiget äh, on pidanud palju kannatama, nende hulgast äh, paljud on tapetud äh, ja sellegipoolest on nad, ei ole nad loobunud võitlusest rahumeelse ühiskonna eest. ja nad võitlevad õigluse ja kogukonna eest, iga päev seisavad nad silmitsi vägivallaohu roimadega. ja sellegipoolest jäävad nad enda juurde kindlaks, elavad oma elu väärikalt ja nad teevad koostööd Euroopa Liiduga õiglase kaubanduse projektides. Nad on äh, näidanud üles julgust, kõrgeid eetilisi põhimõtteid. kahe tuhande viiendal aastal leidis äh, San Jose's aset äh, rünnak mis, mille puhul nüüd hakatakse õigust mõista, mõistma. me leiame, et selle liikumi, sellele liikumisele auhinna andmine oleks äh, väga ajakohane. ja mul on äh, hea meel vastata kõigile küsimustele selle kandidatuuri kohta. Now very uh, good and impressive presentations, very different. suur tänu, tegemist oli väga erinevate ja väga muljetavaldavalt eh, ettekannetega, tegemist on väga silmapaistvate inimestega, annan nüüd juhtimise üle proua Greetule, kes esindab Arengukomisjoni ja siis järgneb lühike arutelu. suur tänu meil on veel üle poole tunni aruteluks kõigi nende jaoks, kes soovivad sõna saada. enne kui selle arutelu kokku võtame, kas keegi soovib sõna? So I think we uh, if uh, kui arutelu ei tule, siis võin tänada meie kõigi poolt kõiki osalejaid äh, oma kandidaati kaitsmast ning tegemist on tõesti väga, väga heade kandidaatidega, kuid me peame valima kandidaadi, kes saab kõige laialdasema toetuse, nagu te teate muidu me võiksime siin olla veel mitu päeva ja kuud, rääkida meestest ja naistest üle kogu maailma, kes võitlevad mõttevabaduse eest, kõnevabaduse ja usuvabaduse eest. milline on siis selle protsessi tulemus, ma olen kindel, et võitja kehastab täielikult seda vaimsust, mille põhjal me lõime kaheksakümne kaheksandal aastal Sahharovi auhinna. me peame siis praegu lõpetama, nagu te teate, kell pool viis on meil erikülaline UNICEF-ist, enne kui lõpetame aga Sahharovi auhinna teemalise kohtumise, tuletan teile meelde ajakava neljapäeval, kahekümnendal oktoobri hommikul toimub kinnine koosolek, kus valitakse äh, äh, toimub arengukomisjoni koosolek, kus valitakse kandidaadid. pärast seda valivad esi, valib esimeste konverents välja parima kandidaadi ja esmaspäeval, kaheteistkümnendal detsembril leiab aset äh, äh Ahveti TV ja Troa komisjoni ühiskohtumine ja neljateistkümnendal detsembril kell kaksteist valitakse lõpuks, antakse auhind lõpuks kätte. ja toimuvad mitmed tegevused nii parlamendis kui ka Strasbourgi linnas, suur tänu. ja siis järgmise punktina on meil kavas UNICEF-i esindajaga arvamuste vahetus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

um,. I think we have to start. <laughs> ma arvan, et me peame nüüd pihta hakkama. kallid kolleegid, mul on väga suur rõõm tervitada siin UNICEF-i tegevdirektorit Anthony Lake'i. meil on privileeg temaga pidada siin arvamuste vahetust ühiselt koos Arengukomisjoni ja Inimõiguste allkomisjoniga nii et tervitan kõiki kohalolevaid komisjoni liikmeid. direktor Antoni Leiki ei ole vaja põhjalikult tutvustada. neljakümne viie teenistuse aasta jooksul on ta töötanud poliitiliste liidritega üle kogu maailma. ta on olnud välispoliitika nõunik presidendivalimiste ajal ja tänu temale valiti president Obama ka presidendiks. samuti on ta töötanud koos endise presidendi Bill Clintoniga ja oma karjääri jooksul on ta tegelenud väga keerukate teemadega, eriti arengu küsimustega ja inimõigustega tema seotus UNICEF-iga on pikaajaline ja tegevdirektoriks valitida selle aasta maikuus. Lissaboni leppega ähm, teen siin lühikese sissejuhatuse, on vähemuste õigused üheks valdkondade vaheliseks teemaks Euroopa Liidus ning seda tuleb arendada nii välimises kui ka sisemises plaanis. ja meie ülesanne kaitsta ja arendada eriti laste õigusi on muutunud üheks keskseks teemaks välistegevuses. samuti on siin sellega seotud arenguteemad, inimõigused ja julgeolekuküsimus. julgeolekuplaanis on äh, laste osas palju väljakutseid, eriti mis puudutab laste kaasamist relvastatud konfliktidesse, laste, lapstööjõu ärakasutamine, lapssõdurid, nende seksuaalne ärakasutamine, äh, nende kaasamine erinevatesse relvastatud rühmitustesse see öö, nõuab meiepoolset tõhusat tegutsemist. seega on meil hea meel kuulata teie ekspertarvamust ja rahvusvaheline üldsus peab kõikide nende väljakutsetega tegelema. kuivõrd meie kolleege ei ole siin praegu väga palju, siis Teil ei ole mingisuguseid ajalisi piiranguid oma sõnavõtuks, nii et palun. Thank you very much, Mr Albertini. suur tänu, tänu, härra Albertini. proua aseesimees, ma teen lühidalt äh, igal juhul, kuid äh, algatuseks tahaksin ma rõhuda, kui äh, kõrgelt UNICEF hindab äh, koostööd Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga. eile oli mul võimalus kohtuda volinik Georgieva ja Piebalgsiga ja need koosolekud avaldasid mulle sügavat muljet, tahaksin rõhutada, et nende töö ja ka Euroopa Liidu töö üldiselt arenguvaldkonnas ja humanitaarabi valdkonnas on Äh, tähtsal kohal äh, maailmas äh, ja see roll üha kasvab ja ma ootasin pikisilmi kohtumist teiega. meie koostöö raamid, raamistikuks on laste õiguste konventsioon, Lissaboni lepe toetas seda ja seda toetab ka Euroopa Parlamendi lasteliidu algatus, mis toob lapsed kõigi Euroopa poliitikavaldkondade tähelepanu keskmesse. Euroopa Parlamendi ja UNICEF-i eesmärgid on äh, ühesugused, äh, me tahame päästa äh, kõige rohkem puudust kannatavaid lapsi, parandada nende elusid. me oleme ka otsusekindlalt veendunud, et me tahame saavutada tulemusi, sellepärast et tulemused on kõige olulisemad, kui me tahame edendada kõigi laste õigust tahaksin rääkida täna teile sellest, kuidas UNICEF koos oma koostööpartneritega püüab neid, neid samu tulemusi saavutada. Äh, Khalil Gibran'i äh, mõtetest inspireerituna võib öelda, et edusammud ei peitu mitte ainult olemasoleva edasi arendamas, äh, vaid soovitud eesmärgi suunas liikumises ja selleks, et seda eesmärki saavutada, peame me jõudma nende lasteni, keda on kõik, kelleni on kõige raskem jõudu, jõuda. Äh, me peame leidma need lapsed, kellel on puue, kes on sageli peidetud, lapsed äh, põlisrahvaste hulgast, lapsed, kes põgenevad konfliktiolukordade eest, sageli on nende laste puhul kõige, tegemist kõige rohkem puudust kannatavate lastega, lastega, kes võivad jääda tähelepanu keskmest kõrvale. aastaid arvasid arengueksperdid, et kõige äh, halvemas olukorras olevate laste üles äh, otsimine ei äh, ole kulutõhus ja parem keskenduda neile, keda on kergem, kelleni on kergem jõuda. jah, me saavutasime tulemusi, saavutasime siiski edu ja sellise lähenemisega me suutsime aita lapsi, aga mitte piisavalt ja mitte kõiki lapsi nüüd on kogu maailm hakanud hindama meie saavutusi aastatuhande eesmärkide saavutamise vallas ja oleme aru saanud, et äh, on siiski endiselt äh, hädakoldeid, peidetud hädakoldeid ja ebavõrdsus äh, ühiskonnas mõningates piirkondades ainult kasvab, nii et UNICEF vaatas meie ähm, varasemad lähenemised ja seisukohad üle, esitasime endale küsimuse, et kui kõige rohkem puudust kannatavates äh, isik-, piirkondades on vajadused kõige suuremad, siis võib-olla siiski oleks äh, mõttekas äh, pingutada nende, nendeni jõudmise nimel ja selline õiglusepõhine lähenemine on tegelikult kulutõhusam ja jätkusuutlikum kui meie praegu valitud tee. see ei ole mitte ainult õige lähenemine, vaid ka arukas praktilisest seisukohast äh, mõistlik lähenemine. kõrge suremusega riikides iga euro, iga miljon eurot, mille me investeerime kõige haavatavamatesse lastesse, võib äh, hoida ära kuuskümmend protsenti rohkem lap-, surmajuhtumeid laste hulgas, kui meie praegune lähenemine võib-olla nende kõige raskemini äh, Äh, saavutatavate laste, äh, lasteni jõudmine on äh, kallim, kuid samas siiski kulutõhusam. UNICEF on otsustanud hakata sellist lähenemist ellu viima, see on meie muutuste, seda paralleelselt Euroopa Liidu muutuste agendaga. UNICEF püüab vaadata kaugemale keskmistest näitajatest ja püüame sihipärasemalt jõuda nendeni, kelleni on raskem jõuda. kasutame ära näiteks SMS-tehnoloogiat, mis võimaldab meil näiteks jälitada epideemiaid, pakkuda koolitunde neile, kes on demograafilistel põhjustel või kauguste tõttu kooliharidusest ilma jäänud. me teeme koostööd kohaliku tasandi partneritega, kogukonna projekt, viime läbi kogukonnaprojekte, kogukonna tervishoiutöötajate projekte ja me teostame järelevalvet oma programmide üle, vaatame, millised programmid toimivad, kus on kitsaskohad ja kuhu peaks rohkem ressursse eraldama. me peame ka tulevikus teostama paremat tulemuste järelevalvet selleks, et me saaksime oma panuseid ja tulemusi paremini hallata. ja nüüd aga jagaksingi natuke neid infot teile nende tulemuste kohta, meie õiglase lähenemise põhimõtete rakendamise kohta Äh, kõigepealt äh, küsimus, äh, mis ei ole siiani saanud piisavalt tähelepanu, nimelt kasvupeetus. kasvupeetus on kroonilise alatoitumuse tulemus esimese tuhande päeva jooksul lapse elust ja sellise alatoitumuse tekitatud kahju on püsiv, kasvupeetusega lapsed võib-olla ei hakka kunagi õppima, raha teenima ega suuda oma elatist teenida. üle kogu maailma on äh, üle saja seitsmekümne viie miljoni kasvupeetusega lapse, see on seitse korda suurem näitaja kui äh, Euroopa Liidu laste koguarv ja tegemist on siis alla viieaastaste lastega. vastavalt Kopenhaageni Äh, rahvaloenduse äh, Kopenhaageni konsensusele, äh, kui me suudame lastele pakkuda olulisi mikrotoitaineid, vitamiini A, tsinki, rauda, joodiga rikastatud soola, siis see on kõige kulutõhusam maailma heaolu parandamise meede üldse. kahe tuhande viiendal aastal Peruus, riigis kus, kus umbes nelikümmend protsenti lastest on kasvupeetusega ka, algatas valitsus äh, toidu, toitlustamisprogrammi äh, vaesemates kogukondades äh, UNICEF-i ja meie partnerite toetusel ja tulemus oli et, et kümme protsenti kümne protsendi võrra vähenes kasvupeetusega laste arv ja nüüd on neil võimalik õppida koolis ja hakata tulevikus oma elatist teenima ja tänu meie koostöö, koostööle Euroopa Liidule on meil võimalik ka toiduabiprogramme üles ehitada, aidates viitekümmet koma viite miljonit last ja kümmet koma viit miljonit rasedat või rinnaga imetavat ema Aafrikas, Aasias ja üheksas riigis on meil võrdsusel põhinevad toiduainete pro-, programmid selleks, et kasvupeetuse levikut vähendada, samuti vaktsineerimine, vaktsiinid meil on uued vaktsiinid, ähm, tulemuslikud vaktsiinid ähm, ja kui me tahame laste halvatust täielikult välja juurida, siis me peame igal juhul jõudma ka nende kogukondadeni, milleni on kõige raskem jõuda. me oleme nüüd jõudnud kaheksakümne protsendini maailma lastest oma elupäästvate vaktsiinidega, aga igal aastal sureb endiselt kaks miljonit last lihtsalt vaktsiinipuuduse tõttu ja see on äh, vale. me oleme jõudnud ne iga nelja lapseni viiest, nüüd me peame jõudma ka nende, selle viienda lapseni. haridus, haridus on teine valdkond, kus me peaksime jõudma nende lasteni, kellel on kõige raskem jõuda ja äh, kui me saavutame edu, siis äh, see edu äh, on pikaajaline, me teame, et haridus on kõige parem meetod, kuidas rahvaste eluolu parandada ja iseäranis oluline on see tüdrukute puhul. haritud tüdruk tõenäoliselt teenib hästi elatist, abiellub, tuleb toime laste sünnitamisega ja harib ka omaenda lapsi. alates tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast on meil õnnestunud koolist välja jäänud laste arvu vähendada saja kolmeteistkümnelt miljonilt kuuekümne seitsme miljonile ja suurem suurem osa nendest kuuekümne seitsmest miljonist laps, lapsest on äh, lapsed, kes varem olid äh, klassiruumidest välja jäetud äh, soolistel alustel diskrimineerimise tõttu. me peame rohkem kool, tüdrukuid kooli viima ja iga laps peab kooli jõudma, me peame andma endast enam selleks, et hariduse kvaliteeti parandada sel ajal, kui lapsed koolis on ükski riik ei ole kunagi tugevaks saanud ega jäänud ilma selliste investeeringuteta inimkapitali me peame ehitama üles õiglasemad, kaasavamad ühiskonnad, nagu ÜRO peasekretär paar nädalat tagasi ütles, areng ei saa olla jätkusuutlik, kui see ei ole õiglane e, ja ei teeni kõigi inimeste huve. Need on mõningad üksikud valdkonnad e, meie töövaldkondade valdkondade hulgast e, ja valdkondade hulgast, kus me püüame võrdsust tekitada, aga ma räägiksin ka Äh, mainiksin ka teisi kriitilisi valdkondi, nagu näiteks vee ja kanalisatsioonitingimuste parandamine, AIDSi ja HIV vastane võitlus, samuti lapsed konfliktipiirkondades, äh, väärkohtlemine, relva, relvastatud rühmituste poolt on põlastusväärne ja samuti ka rahvusvahelise õigusega vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu on volitanud UNICEF-i teostama järelevalvet sellise väärkohtlemise üle ja me anname endast parima, et toetada valitsusi ja äh, selleks, et taasintegreerida äh, väärkoheldud lapsi äh, kogukondadesse, pakkuda nõustamist, haridust ja kutseõpet ja aidata nende haavi parandada. ja võib-olla mitte kuskil mujal maailmas ei ole lapsed nii hullus olukorras ja ei vaja rohkem abi kui Aafrika saarvel. ja tegemist ei ole mitte ainult äh, erakorralise humanitaarolukorraga, vaid äh, tegemist on laste katastroofiga. Äh, Somaalias, Etioopias, Keenias on kümned tuhanded inimesed juba surnud ja üle kolmesaja tuhande lapse kannatavad tõsise alatoitumuse all ning on surmaohus epitsentriks on Somaalia, kus neli miljonit inimest kannatavad äärmist puudust ja Somaalia lõunaosas on üks koma viis miljonit last olukorras, kus neil oleks tegelikult vaja äh, kohest humanitaarabi. meie hinnangul on kakssada tuhat Somaalia last äh, tõsiselt alatoitunud äh, ja ilma meie kiire abita need lapsed varsti jätavad eluga hüvasti. ja kõige halvemas olukorras olevates piirkondades Kesk- ja Lõuna-Somaalias oleme me päev algatanud programme alatoitumise vastaseks võitluseks, me pakume juurdepääsu veele, vaktsiinidele ja oleme püüdnud pakkuda teisi tervishoiuteenuseid. me oleme väga tänulikud Euroopa Liidule, Euroopa Liidu toetuse eest Euroopa Liidu liikmesriigid on praeguseks andnud äh, umbes kuuskümmend kaheksa miljonit dollarit ja lubatud on anda rohkemgi, ECO annab umbes kolmkümmend miljonit dollarit ja me oleme väga tänulikud selle eest, et pool nendest vahenditest ei ole sihtotstarbelised vahendid, mis võimaldavad meil neid vahendeid paindlikult kasutada seal, kus neid on kõige rohkem vaja aga ma pean teid hoiatama, Aafrika sarve olukord muutub üha hullemaks, kriis ei ole sugugi mitte läbi ja e, mingisugust suurt õigust ei ole oodata, rasked ajad, kõige raskemad ajad ootavad meilt veel ees, aga ärgem heitkem meelt, me ei kavatsegi meelt heita, e, me näeme selles võimalust ja kohustust kaitsta nii palju, kaitsta lapsi ja päästa nii paljude laste elusid kui võimalik me mobiliseerime kõik oma ressursid selle katastroofi vastu võitlemiseks, aga me peame meelde pidama seda, et konfliktid jätkuvad ja kliimamuutus samuti mõjutab meie kõige haavatavamaid kogukondasid. me peame ette ennustama selliseid muutusi, neid ära hoidma ja olema nendeks valmis. see väljakutse on meie jaoks veel suurem kui praegune majanduskriis. majanduskriis on pannud meid oma püksirihmasid pingutama, me oleme seda teinud ka UNICEF-is, aga samal ajal, kui me kärbime oma kulusid, ei tohi me äh, oma äh, unistusi ja eesmärke kärpida, me peame kõige haavatavamate laste elusid päästma, UNICEF on otsustanud kulusid kärpides mitte kärpida oma programme, me teame, et iga euro, mille me oleme kulutanud vaktsiinideks, äh, sääsevõrkudeks või kooliraamatuteks, tulevad meile, tuleb meile hiljem tagasi me peame parandama ka oma aruandluskohustust, peame muutuma läbipaistvamaks. UNICEF-i täitevnõukogu võttis hiljuti vastu otsuse lubamaks äh, rahvusvahelistel, valitsusvahelistel organisatsioonidel äh, meie rep-, raporteid, äh, auditeerimisraporteid lugeda ja plaanime ka järgmist tõsist äh, sammu, kavatseme neid rap-, need raportid avaldada oma kodulehele kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks või isegi varem, mis on tõesti öö, äh, suur samm õiges suunas. ma olen kirjeldanud siin meie pingutusi, Euroopa par-, äh, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament on meiega selles võitluses koos, ilma ühiste pingutusteta ei saavuta me edu ja me peame öö, töötama üheskoos kõige kulutõhusamalt äh, ning püüdma jõuda nende lasteni, kelleni on kõige raskem jõuda. loodan, et te olete uhked oma panuse üle äh, mitte ainult UNICEF-i, vaid ka teistesse organisatsioonidesse, kes kõik äh, teenivad laste huve. me ootame rõõmuga meie koostööd tulevikus, loodame, et tule, meie tulemused tulevikus on veel paremad ja tulevikus maailm on äh, parem koht, äh, kus lapsed saavad elada elu naudinguga. palun. doktor Leik. suur tänu, härra Leik. tegemist oli väga põhjaliku ettekandega, mis oli ka väga asjakohane. meie kohtumist juhatavad ka kolleeg Gretu, kes on Arengukomisjoni aseesimees, nii et jätan nüüd juhatamise ja ka arutelu modereerimise talle. suur tänu. ka minul on suur au juhatada seda koosolekut. meil on väga hea meel kuulata teie ettekannet siin praegusel raskel ajal, kui kõikjal maailmas tekivad konfliktid meie komisjon on loonud tiheda koostöö UNICEF-iga, eriti just e-, laste õiguste teemal ning kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa arengupäevade raames tegime koostööd ning oleme ka Haiti la-, laste õiguste teemal raporti koostanud. loodame, et õnnestub meil seda koostööd veelgi laiendada. me teame, millised on konfliktide tagajärjed lastele. praegu töötame välja ka konfliktiks kaasatud naiste ja laste teemalist raporti. peale toiduabi andmisega on paljud probleem, probleeme ka infrastruktuuriga ja paljud kannatavad vägivalla all. oluliseks küsimuseks on ka pantvangi teema, mis muutub üha tavalisemaks, eriti hiljutiste Araabia kevade konfliktide raames eriti mis puudutab naiste ja laste kilbina kasutamist konfliktis. Te mainisite ka Somaaliat, Somaalia lapsi värvatakse regulaarselt sõjalistes konfliktis osalemiseks ja me hindame väga kõrgelt, mida UNICEF on suutnud Somaalias ära teha kuid me peaksime olema palju äh, aktiivsemad selles piirkonnas. Te teate, et Euroopa Liit on kõige olulisem doonor, kuid kahjuks me ei mängi alati konfliktipiirkondades kõige suuremat rolli, nii et oluline on aruandekohustuse ja läbipaistvuse teemasid äh, tõhustada see teema muutub üha olulisemaks. me peame olema kindlad, et raha, mille me välja anname, läheb õigetele inimestele ja õigetesse kohtadesse, kus seda kõige enam vajatakse. tahame ka meie komisjoni vaatepunktist tõstata Malaisia laste küsimuse kolmekümne, kolmekümmend seitse last hoiti seal hiljuti pantvangis, tahaksime teada, kuidas see olukord on arenenud ja Iirimaal on sadu lapsi lastekodudes kannatanud erineva vägivalla all, nii et võib-olla me võime leida uusi koostöövõimalusi, et vältida olukorra halvenemist. see oli siis minu sõnavõtt et äh, arengukomisjoni aseesimehena tahaksin nüüd avada arutelu ja kutsuda oma kolleege üles sõna võtma. nii et äh, kallid kolleegid, palun võite sõna võtta, äh, kolleeg Panseri soovis sõna. Grazie, grazie presidente. Eh, sono Molto contento anch'io. suur tänu, mul on äh, samuti väga hea meel, et meiega on UNICEF-i tegevdirektor. see on meie jaoks oluline võimalus pidada teiega diskussiooni, usun, et UNICEF-i töö on väga oluline olnud tegemist on organisatsiooniga, mis on saanud laialdase tunnustuse kõikjal maailmas, teil on tugev moraalne autoriteet ja olete saanud toetada laialdasi programme, mis te olete loonud, kuid tahaksin siiski esitada järgmise küsimuse. mis on teie arvamus nende, selles aspektis, et need küsimused, millega meie tegeleme, ei ole kõik äh, humanitaarabi puudutavad. ja poliitiliste valikute küsimus meil on lääne ühiskond mis äh, on keskendunud põhiliselt ressursside kasutamisele, me raiskame neid lausa. inimesed kaebavad pidevalt, et üldises plaanis on kaks kolmandikku kõikidest võimalikest ressurssidest äh, väga vähese hulga inimeste käes ja ma arvan, et probleem on just selles nii et meil on vaja poliitilisemat lähenemist. arengu selles arengumudelis, mida me järgime, sest just siit tulevad põhilised tasakaalunihked. seega peaks UNICEF olema rohkem kaasatud poliitilistes küsim-, poliitilistesse küsimustesse kui varem ning seda tegevuskavade väljatöötamise ajal kui ka siis, kui neid ellu hakatakse rakendama. mõnikord äh, jääb meile mulje, võib-olla on see ekslik, et äh, tegutsetakse äh, tagantjärele, mitte eelnevalt planeeritult. nii et mida peaks ära tegema, et olla tihedamalt kaasatud rahvusvahelistesse poliitilistesse otsustesse ja kui seda juba tehakse, siis me tahaksime teada, kui kaugele te olete sellega jõudnud. sest me püüame siin suuremat lõimumist saavutada. nagu te ütlesite, olukord ei ole mitte ainult selline, et me peame probleeme lahendama, vaid ka neid ennetama, aitäh. Anybody else who kas keegi teine soovib sõna? härra Prokk, palun. ei, siiski mitte. Thank you very much uh.... suur tänu. tahaksin esitada küsimuse härra Leikile ja muidugi on väga tore teid siin äh, taas näha, me kohtusime viimati viisteist aastat tagasi. mul on üks küsimus. praegu arutletakse palju ja arutatakse palju Aasia, Kesk-Aasia riikide üle, kus äh, meil on kaubanduslikud huvid. lapstööjõu ärakasutamine on muidugi seal probleemiks ja ma tahaksin teile nõu anda, mida seal saab ära teha sest äh, Rahvusvahelisel Tööorganisatsioonil ja UNICEF-il on seal ühishuvid, äh, võib-olla on meil võimalik siin paremat koostööd teha ning ka äh, soovitada, kuidas neid meetmeid rakendada. meil on teatud standardid kaubanduslepetesse sisse viidud, kuid järelmeetmeid äh, ei rakendata, mingit kontrolli ei ole, kas neid tingimusi ka täidetakse. meie ei mängi oma rolli nii hästi, kui me peaksime selles küsimuses. aitäh, proua Lohv Wheeler inimõiguste allkomisjoni esimees, võib-olla teil on samuti midagi öelda selle arutelu kokkuvõtteks? või võib-olla härra Lõik soovib kõigepealt vastata või soovib ta seda pärast teha? jah, võib-olla härra Lõik saab kõigepealt vastata küsimustele ja siis suur tänu ja suur tänu väga huvitavate ja mitmekesiste küsimuste eest. eriti pakkus mulle huvi äh, laiapõhjaline küsimus, mis puudutab seda, mida UNICEF teeb või ei tee. UNICEF on ainus ÜRO agentuur, mis saab töötada Kesk-Somaalias ja Lõuna-Somaalias. me oleme võim-, suutelised seal väl-, välja ka-, me oleme suutelised korraldama lapse, laste halvatuse vastased kampaaniad seal, kuhu teised ei saa minna ja Euroopa Komisjon teeb tööd nendes riikides, kus on suured poliitilised raskused Äh, aga Euroopa Liidul on raske sekkuda sellistes riikides nagu Zimbabwe või muudes poliitiliselt keerukates olukordades. sellepärast on väga oluline, et UNICEF säilitaks oma staatuse mittepoliitilise organisatsioonidega ja oluline on, et meid sellisena ka nähtaks samas on teil muidugi täiesti õigus, et väga raske on eraldada eriti laial tasandil poliitilisi küsimusi mittepoliitilistest, sest poliitilised otsused, nagu te ka õigesti ära märkisite, mõjutavad äh, suuresti laste elusid ja UNICEF-i tööd. me arutleme pidevalt UNICEF-is, kuhu me tõmbame piiri poliitiliste ja mittepoliitiliste küsimuste vahele. ja mingit selget piiri ei saa siin olla. me püüame toimida nii, et me võtame seisukoha laiade küsimuste osas poliitilistel foorumitel, aga samas me ei toeta võtta mingisuguseid konkreetseid seisukohti ja ei püüa saavutada mingisuguseid poliitilisi tulemusi. toon siin näite. minule teeb suud, suurt muret ja ma arvan, et kogu UNICEF-ile teeb suurt muret otsused, mida tehakse finantskriisi raames nii Euroopas kui ka kõikjal tööstuslikult arenenud maailmas just G kahekümne riikides ja kuidas see mõjutab nende arengupoliitikat, see on väga lai küsimus. mina usun, et on suur oht, et neile teeb nii suurt muret äh, lühiajalises perspektiivis tulemuste saavutamine, et nad investeerivad suurtesse taristuprojektidesse, mis äh, loovad töökohti ja nii edasi ja seega jätavad nad kõrvale o sotsiaalsesse sektorisse tehtavad investeeringud inimkapitali, haridusse ja tervisesse tehtavad investeeringud ja eriti lastesse tehtavad investeeringud, sest kui need investeeringud jäävad kõrvale, siis see mõjutab kogu ühiskonna tulevikku. nagu ma ka oma kõnes ütlesin, ei saa ja ma arvan, et ajalugu näitab seda samuti, ei saa olla eh, tervet arengut ja majanduskasvu, kui see ei ole võrdne ja kui see ei too endaga kaasa kogu ühiskonna arengut, mitte ainult eh, kõige rikkamate arengut, kus toimub põhiline ressursside tarbimine. nii et tegemist on väga laiapõhjalise ja poliitilise küsimusega küsimus on mitte õigluses ja võrdsuses, vaid lihtsalt äh, tugevas äh, majanduspoliitikas ning äh, tulevikku investeerimises, lastesse investeerimises. me püüame seda sõnumit kõikjal levitada ja mul on hea meel seda ka siin teha. see on seotud küsimustega, mis te alguses tõstatasite laste äh, ärakasutamise kohta sõjalistes konfliktides, äh, nende pantvangidena kasutamist äh, ja Somaalias laste värbamist, ma rääkisin sellest mõni kuu tagasi. laste tapmise kohta, kaks last hukkusid hiljuti Jeemenis, lapsed hukkuvad ka Süürias ja mujal ning äh, see on täiesti hirmuäratav. UNICEF-i kaks rolli äh, peavad olema tasakaalus. ühelt poolt on meil julgeolekunõukogu mandaat, mida ka hiljem laiendati üheksakümne üheksa, üheksakümne kaheksanda aasta resolutsiooniga ja kus on välja toodud, et äh, kui me öö, ähm, öö, äh, koolilapsi maksustame, siis öö, äh, see pannakse kirja ja see on oluline samm edasi. meil on siin kaks rolli mängida. me peame äh, teostama seiret ja raporteid koostama. see on oluline näiteks lapstööjõu puhul ja Kesk-Aasias me seda ka teeme kuid seejärel me peame töötama ka ähm, äh, äh, kõrge esindajaga koostööd tegema, nii et äh, tema saab oma raporti väljastada. teine ülesanne on koostööd teha valitsuste ja relvastatud rühmitustega, et nad vabastaksid lapssõdureid, et nad aitaksid lapsi uuesti leerida ja nii edasi. me peame mõlemat tegema. see tähendab, et me peame alati hoidma tasakaalu seire ja koostöö vahel, et laps sõdurite eest hoolitseda. ning me oleme peamiseks äh, laste õiguste konventsiooni järelevalvajaks maailma tasandil. me üle saja viiekümne riigi maailmas, äh, me väljastame seal äh, raporteid Äh, iga kord, kui me arvame, et neid õigusi rikutakse, samal ajal tuleb seda teha niimoodi, et me saame oma programme seal jätkata nende laste hüvanguks. siin on vaja äh, diplomaatiat ja tuleb rõhutada, et me toetame neid standardeid, mis on lastele vajalikud, kuid samas tuleb seda teha niimoodi, et me saame jätkata oma tööd kõikjal üle maailma, hoolimata nende poliitilistest süsteemidest. kui UNICEF kaotab sellise suutlikkuse ühel päeval, siis on see väga negatiivne laste jaoks üle kogu maailma, sest me oleme ainukesed, kes saavad keerulistes tingimustes neid aidata. üks äh, küsimus veel. Mm, ma arvan, et see katab ka Malaisia probleemi ja te mainisite institutsionaliseerumise probleemi, mis on äh, mõnedes piirkondades tõesti suureks probleemiks ja me arvame, et institutsionaliseerimine on laiemas mõttes äh, laste õiguste konventsiooni rikkumine, sest äh, see äh, põhineb laste parimat teistel huvidel ning äh, laste institutsioonidesse panemine ei ole kunagi laste parimates huvides võrreldes laste üleskasvamisega perekondades, äh, kus neil saab olla äh, õnnelik lapsepõlv ja ka hea teismelise iga, ma arvan, et ma suutsin vastata vastata teie küsimustele. tõepoolest olin paar kuud tagasi Kirgistanis ja püüame välisteenistuste, välisteenistuse ja Euroopa Liidu esindajatega seal kohapeal töötada, sest meie saame seal kohapeal valvata, kuidas programme ellu rakendatakse ja töötame koos valitsuste ning ettevõtjatega. sest väga palju toimub tõepoolest õiguste rikkumisi to Mrs Lochbiller, the chair of the sub-. proua Lochbiller, inimõiguste allkomisjoni esimees, palun äh, kokkuvõttev sõnavõtt. suur aitäh, et mulle sõna andsite. ma saan aru, et äh, minu ülesandeks on teha siin äh, kokkuvõtvad märkused, tahaksin teid esiteks tänada, et olete tulnud täna siia seda teemat Euroopa Parlamendis arutama saime teilt palju informatsiooni, tegemist oli väga muljetavaldava ettekandega, seepärast, et UNICEF teeb minu arvates väga palju, te alustasite oma kõnet öeldes, et te keskendute kõige madalama sissetulekuga kogukondadele ja lastele nendes kogukondades ja ma arvan, et kellelegi ei ole või-, kellelgi ei ole võimalik seda küsimärgi alla panna ma loen siit, et üks kolmandik nendest inimestest tegelikult ongi lapsed. tegemist on suure osaga meie ühiskondadest ja samas ka meie tulevikuga. mulle avaldas väga muljet ka äh, veel üks punkt ja ühtlasi tekitas ka minus häbitunnet. nimelt, et nii vähe tehakse selles valdkonnas ära, investeeritakse sellesse nii vähe oleks võimalik teha hoopis rohkem selleks, et välja juurida mõned haigused või võidelda alatoitumise vastu. ütlesite, et keskendute laste õigustele. see ei ole mitte ainus teema, millega te tegelete loomulikult, aga Euroopa Liidus meie oleme siin alles lapsekingades, sest vaid sel kevadel või alles sel kevadel äh, kiitis Euroopa Liit heaks strateegia, Euroopa Liidu strateegia äh, laste õiguste toetuseks, nii et me loodame, et suudame selle ähm, lapse nüüd ka üles kasvatada ja teil on äh, igakülgselt meie toetus, loomulikult äh, inimõiguste allkomisjonis, mis puudutab õigust haridusele või ka teisi teemasid, siis alati oma resolutsioonides mainime me neid ikka ja jälle ka tüdrukute küsimus, aga me teeme seda inimõiguste vaatenurgast, meil on ka oma juhised lapssõdurite osas ja inimesed, kes kohapeal Euroopa Liidu nimel tööd teevad, sellega, seda juhist ka kasutavad. tahaksin teid veel kord tänada. Te ütlesite, et kuuekümne kaheksa miljoni dollariga panustavad äh, Euroopa Liidu liikmesriigid, UNICEF-i, tuleb välja, et see on siis ainult Aafrika sarvepiirkonnas, et oleks vaja lisa kolmkümmend miljonit, aga eh, üritame siis suurendada ka rahalist toetust teile selleks, et te saaksite veelgi rohkem ära teha Let's start the last uh, point on our agenda. alustagem viimase päevakorrapunktiga. ja tegemist on ähm, aruteluga kooskõlastatud poliitika väljatöötamise kohta autoritaarsete, seoses autoritaarsete režiimidega. Need on päevakorrapunktid number kolmteist ja neliteist kõigepealt annaksin sõna Sir Graham Watsonile ja siis proua Portelale ja siis arutame neid asju koos. nagu te teate, see säästab veidi aega. ja seega siis arutame neid teemasid ka nii, nagu peab. ilma pikema jututa, härra Watson, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. selles raportis olen üritanud kasutada üht Euroopa Parlamendi uut pädevust vastavalt Lissaboni lepingule, nimelt töötades välja soovituse Euroopa Liidu Nõukogule, kuigi tegelikult peaks soovitus minema nii välisteenistusele, komisjonile eh, kui ka nõukogule vastavalt nende pädevustele. tegemist on sanktsioonide või piiravate meetmetega, ma arvan, et te olete nõus, härra esimees, et ra-, vastavalt rahvusvahelisele õigusele ei ole üldist selgelt kokku lepitud definitsiooni sanktsioonide kohta, tegemist on küll ühe kõige harilikuma poliitilise meetmega, mida kasutada. milles aga nõustutakse, on see, et piiravate meetmete eesmärgiks on isoleerida nende objekt järjest rohkem kasutame me piiravaid meetmeid, mis on suunatud äh, konkreetsetele inimestele või mõne riigi ladvikule. inimesed pannakse ka musta nimekirja. me oleme avastanud, et, et sellised äh, isiklikud meetmed on tõhusamad kui äh, majandusembargod. ka ÜRO tasemel on lepitud kokku teatud seda tüüpi sanktsioonides, kuid meil Euroopa Liiduna ei ole kunagi olnud kõikehõlmavat eh, sanktsioonide teemalist poliitikat, kuigi eh, kaitse allkomisjon on kutsunud üles komisjoni selle üle järele mõtlema. siin räägin ma ühepoolsetest Euroopa Liidu poolsetest sanktsioonidest, mitte ÜRO omadest ja just nimelt kutsun üles töötama välja kõikehõlmava sanktsioonide teemalise poliitika, mõistes küll seda, et see tähendab ka lisarahalisi vahendeid ning samuti nõuab seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid jagaksid informatsiooni Euroopa Liidu institutsioonidega, näiteks varade kohta, mis asuvad nende riikide pankades ja mida oleks võimalik külmutada. üks argument, mida kasutada selle raporti vastu, on see, et sanktsioonide poliitika tegelikult on reaktiivne ja mitte äh, ennetav ja kui me teeksime, kasutaksime sanktsioone ennetavalt, siis tähendaks, et me võib-olla üritame kuidagi läbi suruda äh, mõne režiimi kukutamist. tegelikult on sanktsioonid olnud just nimelt väga või sellised pehmemad meetmed olnud väga tõhusad selleks, et äh, režiimide kukutamist äh, soodustada. ja kui meil oleks kõik olnud poliitika, siis võimaldaks nende sanktsioonide mõju veelgi kasvatada Euroopa Liidu sanktsioonide üheks eesmärgiks siiamaani olnud see, et see on heidutanud valitsusi kas autoritaarselt või mittedemokraatlikult käituma, võtame Zimbabwe või ka näiteks Cote d'Ivoire'i tekib aga küsimus, et miks ei kohaldata sanktsioone kõikide režiimide suhtes, kes on kas äh, autoritaarsed või ebademokraatlikud, näiteks Saudi Araabia või Singapur? nimelt tegelikult selline äh, mitte järjepidev sanktsioonide ellurakendamine vähendab nende meetmete endite tõhusust härra esimees, ma loomulikult ei väida, et ma oleks sanktsioonide alal ekspert, tahaksin toetuda parlamendisaadikute teadmistele ja toetusele ja ootan huviga ka nende muudatusettepanekuid, aga samas ma siiski usun, et see oleks Euroopa Liidu huvides, kui selline kõikehõlmav piiravaid meetmeid sanktsioone puudutav poliitika oleks olemas ise tahaksin esitada oma raportisse vähemasti kaks muudatusettepanekut, esiteks inimõiguste kaitse klauslid ja nende kasutamine kahepoolsetes kaubanduslepingutes ja teiselt poolt nende inimeste äh, äh, üle kohtumõistmine Euroopa Liidus, kes on sanktsioonidest kõrvale hoidnud või, või üleüldse mitte nendest kinni pidanud või on aidanud teistel inimestel neist kõrvale hoida et oleks selge, millised need piiravad meetmed või sanktsioonid võivad olla, millises kontekstis on neid võimalik kasutada ja äh, sanktsioonide poliitika oleks tõhus äh, juhul, kui Euroopa Liit räägiks nende osas üle, ühel häälel, kui neid kohaldatakse ellu äh, igal pool ühtemoodi ja kui oleks üleüldine toetus üleüldse sanktsioonide kasutamisele ja samuti ka oleks vaja koordineeritumat lähenemist komisjoni, välisteenistusi ja teiste institutsioonide vahel. kui see nõuaks ka meilt seda, et meie poliitika Euroopa Liidu piiridest väljaspool oleks sidus ja et äh, me käituksime ühtselt vastavalt või nende inimeste suhtes, kelle vastu sanktsioonid on suunatud. tegemist oleks võib-olla nii-öelda eetilise välispoliitikaga, aga tegelikult ei ole tegemist mitte millegi muuga, kuid välispoliitikaga, kus eetika või moraali küsimustega vähemasti arvestatakse. suur aitäh! tõepoolest, teil on õigus, kui te ütlete, et neid meetmeid kasutatakse väga erinevatel viisidel ja et tegemist on poliitilise otsusega, kas sanktsioone kellelegi määrata või mitte. tegemist ei ole mitte ainult Euroopa Liidu, liitu puudutava teemaga, vaid ÜRO-s see, mida tehakse Süüria suhtes, see kõneleb iseenda eest nüüd tahaksin ma kutsuda siia proua Portela, et tema sõna võtaks. Thank you very much. So the suur aitäh! me räägime sellest, kas Euroopa Liidu sanktsioonipoliitika on järjepidev akadeemilisest vaatenurgast, tahame rääkida aga ka tõhususest. küsimus seisneb järgmises sanktsioone on võimalik vastuvõetavaks muuta Euroopa Liidu kodanikele, kui neil on konkreetsed tulemused, nimelt ei piisa mitte lihtsalt sanktsioonide määramisest, vaid tuleb näidata, et need ka töötavad ja seda saaks teha läbi nelja reformi. esiteks peavad olema sanktsioonide objektid täpsemalt täpsustatud. tuleks selgitada, miks sanktsioone neile on määratud Äh, kuid samas tuleb selgitada, milliseid eesmärke üritatakse sanktsioonidega saavutada. Äh, selgitused on vajalikud äh, ka selleks, et oleks võimalik hiljem statistiliselt mõõta, millised on tulemused olnud ka raportis viidatakse sellele, et sanktsioonide mõjusid tuleks mõõta, aga seda ei peaks tegema mitte alles siis, kui sanktsioonid on juba määratud, vaid sellega peaks tegelema juba ette mõjuhinnang tuleks läbi viia selleks, et sanktsioone oleks võimalik ellu rakendada viisil, mis võimaldab neil olla võimalikult tõhusad. see nõuab ka seda, et sanktsioonid äh, oleksid võimalikult äh, optimaalsed. ühtlasi tuleks äh, arvutada välja ka see, et seda, et kuidas konkreetne sanktsioon mõjutaks teatud majandussektoreid ja kuidas see võiks olla siis võimalikult tõhus. nimelt, millised meetmed äh, mõjutavad konkreetset sanktsiooni objekti, äh, kui suure toetuse nad võiksid saada kohalikelt inimestelt ja kolmandaks sanktsioonide läbivaatamisklausel või äh, kustutamisklausel. ta, selleks, et seda teha, tuleks pidada pidevalt sidet inimestega, kellele, kellele sanktsioonid peale pandi, selleks et nad teaksid, mida nad peaksid tegema selleks, et sanktsioonid tühistataks. komisjon on selleks loonud öö, äh, püsiva järelevalve ja konsultatsioonimehhanismi, mis on suunatud AKV riikidele, eriti nendele, kes rikuvad demokraatlikke põhimõtteid. ja see öö, käib ka artiklisse üheksakümmend kuus Cotonou lepingus. ja tegelikult oleks võimalik see klausel kergesti üle võtta ka välis- ja julgeolekupoliitika raamistikku. hetkel öö, tegelevad sanktsioonidega kaks üksust, üks komisjonis ja teine välisteenistuses. Need üksused tuleks ühendada selleks, et infovahetus oleks võimalikult hea ning et saaks luua ka äh, sünergiaid. Nendesse üksustesse võiks kaasata ka äh, väliseksperte juba enne ja ka pärast sanktsioonide määramist, suur aitäh! Uh, tundub, et ühe üksuse asemel võib-olla meil lõppkokkuvõttes on neid kolm tükki hoopiski, nii see tavaliselt läheb. suur tänu! Te teate, et meil on ka terve rida variraportööre ja ka teisi kolleege. jah, panin ka teid juba kirja ja kõigepealt pala-, palun, on sõna proua Jeegeril. suur tänu, härra esimees. suur aitäh ka teistele kõnelejatele, tegemist on väga olulise algatusega. Euroopa Parlamendi meile on väga sobilik see, et me oleme sellest võimalusest ka kinni haaranud ja loomulikult me tahame osaleda nende poliitiliste otsuste vastuvõtmisel ja nüüd pärast Lissaboni lepingut on meil lausa kohustus nendes otsustes osaleda. mul oleks mõned küsimused, millele tahaksin vastuseid siin on puudu sellest, et ei ole täpselt defineeritud autoritaarsed režiimid. härra raportöör ütles, et siin on puudu järjepidevusest nimelt, milliseid režiime siis peetakse autoritaarseteks? ei tasuks silmist lasta ka seda, et teatud juhtudel võivad liiga karmid sanktsioonid kahjustada kodanikuühiskonda ja seega peaks käsitlema ka seda, kuidas vähendada sanktsioonide negatiivset mõju kodanikele. ühtlasi peaks kaaluma erinevaid sanktsioonide kaotamise stsenaariume või siis sanktsioonide leevendamise stsenaariume kuidas osaleb selles protsessis Euroopa Parlament äh, nii sanktsioonide üle otsuse tegemisprotsessis kui ka järelevalveprotsessides? ma toetan teid äh, selles osas, mida te ütlesite inimõiguste kohta, loomulikult inimõigused peavad olema ka kaubanduslepingute aluseks näiteks läbirääkimistes Marokoga, kui me tahame, et meie nõudmistele ka tähelepanu pöörataks, siis äh, tuleb sellega juba algusest peale tegeleda. meie suhted kõikide partnerriik-, kõikide partnerriikidega on väga südamlikud ja kõik naeratame, aga teinekord võib-olla ei olekski vaja nii palju naeratada, tuleks eh, nii mõndagi hukka mõista meil peab olema pidev dialoog nende riikidega, kus eh, väga paljudest teemadest võib-olla üldsegi ei räägita, me peame olema abiks selleks, et teatud protsessid käima lükata ja kodanikuühiskond peab mõistma, et me oleme seal nende toetuseks. ei saa käituda kahepalgeliselt, peavad olema selged kriteeriumid ja peab olema ka selge, et millisest hetkest edasi tuleb äh, määrata ühele riigile sanktsioonid. peab olema ka selge, et millistele tingimustele peab vastama selleks, et võtta tagasi sanktsioonid. härra Saalav, härra raportöör ütles, et tema ei ole sanktsioonide alal ekspert aga minu arvates äh, toetub see raport kindlasti kindlatele alustele ja on ka väga hästi struktureeritud. minul oleks äh, hetkel kolm märkust. esiteks, nagu ikka, see, et liikmesriigid ei tegutse ühtselt nii mõnelgi liikmesriigil on tihtipeale kas kaubanduslikke või ajaloolisi erisuhteid teatud riikidega, erinevate problemaatiliste režiimidega ümber üle terve maailma. Euroopa Liidul on vaja ikkagi sanktsioone kohaldada kõigile ühtemoodi ja minu arvates see raport seda ka mainib. siin on ka lõikes üks selle kohta äh, lahendus, nimelt peab olema võimalik ka selgelt mõõta kriteeriume. selle nõudmise eesmärk on selge, kui kui aga liikmesriigid, sel juhul oleks üksikul liikmesriigil raske kuidagi sellele poliitikale ka, ka ikkagi kodaratesse loopida. meie sanktsioonid oleksid sidusamad ja ka kehtiksid kõikidele ühtemoodi sel juhul ja ei oleks suunatud vaid mõningatele üksikutele. samas ei tohiks me unustada siin, et me tegemist on ju kahepoolse küsimusega, kui sanktsioonid on automaatsed, siis äh, läheb meil kaduma paindlikkus. kui me oleme järjepidevamad, siis see ilmtingimata ei tähenda, et me oleme tõhusamad. nii et see on lihtsalt osa poliitikast ja riigijuhtimisest. loomulikult peame me olema ühtsemad, kuid samas peame säilitama ka paindlikkuse selleks, et oleks võimalik sanktsioone kasutada nii, nagu vaja on ja samuti lubadust sanktsioonid tühistada, eriti teatud riigijuhtide osas. mina tegelikult suhtun sellesse skeptiliselt paindlikkus on see, mis võimaldab ka edukalt kaubelda. ja veel kaks äh, lühikest märkust. see, et, et teatud äh, sanktsiooniobjektide lapsed käivad Euroopa Liidu ülikoolides, minu arvates nemad ei peaks küll millegi ohvriks olema, kui viisat ei anta inimestele, siis ei olegi võimalik äh, kooli minna. ma tean, et Ameerika Ühendriikides ja ka Londoni majanduskoolis oli siin teatud skandaal ja nii edasi, aga põhimõtteliselt on ju ka positiivseid märke, sest et kui nüüd diktaatorite lapsed, ükskõik äh, kust nad pärit on, õpivad Euroopa riikides või Ameerika Ühendriikides, siis äh, teinekord nemad just nimelt on muutuste eesotsas oma kodumaal. võib-olla Gaddafi pojad ei ole selles osas just kõige silmapaistvamad näited, aga me ei tohiks silmist lasta äh, laiemaid eesmärke. ja minu viimane märkus tippametnikud. ma tahaksin selles osas pikemalt rääkida, siin on kirjas, et autoritaarsete režiimide tippametnikud tihtipeale kontrollivad otse riigi varasid. paljudes riikides, eriti ähm, äh, energiat tootvates riikides on see nii ja teinekord need varad jõuavad Euroopa Liidu riikide pankadesse ma mõistan, et siin on teatud julgeolekualased või vabandust, juriidilised väljakutsed, aga nagu raportöörgi arvan mina, et Euroopa Liit peaks suutma tuvastada need varad, mis käivad sanktsioonide alla, ma, ma olen siin veidi segaduses. võib-olla saame siin koostööd teha ja leida lahenduse väga omanäolisele, kuid samas väga päevakajalisele probleemile. suur tänu, nüüd on sõna proua Lösingul, palun. suur tänu, mina saan teha lühidalt. enamik argumentidest on juba ära öeldud. Nendest rääkis juba raportöör, kuid ka teised parlamendiliikmed ma suhtusin sellesse raportisse veidi skeptiliselt ja ka raportöör ise rääkis äh, samadest teemadest. tundub, et juhitakse nendele murepunktidele tähelepanu, aga lahendust ei pakuta. näiteks autoritaarsete režiimide või diktatuuri definitsioon sanktsioonid võivad kujutada endast tõhusat instrumenti, aga ma olen samas nõus ka nendega, kes ütlesid, et seda tüüpi instrumendi negatiivsetesse tagajärgedesse tuleb äh, suhtuda väga ettevaatlikult. eriti tõsine on see, kuidas need instrumendid, kuidas see instrument võib mõjutada tavalisi inimesi. võib äh, juhtuda ka, et seda hakatakse ära kasutama on ju režiime, kellega koostöö on väga hea, või siis on tegemist riikidega, kes on geostrateegiliselt Euroopa Liidule suure tähtsusega. ja nemad on saanud meie toetuse osaliseks, samal ajal kui teised kannatavad sanktsioonide all. nii et see tekitab minus veidi kahtlusi ja seda ütles ka äh, raport, mis saab Bahreinist, Saudi Araabiast, Usbekistanist. me peaksime töötama välja üleüldiselt kehtivad tugevatel alustel seisvad kriteeriumid ja töötama välja ka nimekirja autoritaarsetest režiimidest. ja sellega ma piirneksingi, ülejäänu ütlesid teised juba ära, aitäh. suur tänu, härra Kelam, palun. Thank you very much. suur tänu, härra esimees. minul jääb üle vaid kolleeg Watsonit õnnitleda selle algatuse puhul, mis on loogiline jätk Araabia kevade liikumisele. ma usun, et me peame saatma eelkõige välja poliitilise signaali mis tuleks siis Euroopa Parlamendist, sellepärast et kui me oleme järjepidevad, siis oleme me ka usutavad. Euroopa Liit ei saa olla maailma areenil oluline mängija, kui me ei seisa hea, alati igapäevaselt hea oma öö, põhiväärtuste eest. tegemist on ka siin eneseaustusega, kas me ise võtame öö, neid väärtusi tõsiselt, mida me kuulutame või mitte. nagu kolleeg Watson ütles, siin on ka moraalne aspekt ja see peaks olema täieõiguslik osa meie ühisest julgeoleku ja välispoliitikast. selline lähenemine oleks heaks stiimuliks selleks, et ÜVJP-ga edasi minna, eriti mis puudutab väga selgete signaalide saatmist välisteenistuse poolt kolmandatele riikidele. nimelt siis selle kohta, et neid küsimusi võetaks tõsiselt ja ei tehtaks seda mitte ainult äh, formaalselt. selline lähenemine võimaldaks võidelda ka nii-öelda kahepoolsuse vastu ja ma olen täiesti nõus et meil on tarvis tööd teha konkreetse kriteeriumite kallal, me peame tagama tõhususe ning äh, sanktsioonid peavad olema väga sihtpärased, Valgevene puhul me seda ka tegime, me ei ka-, kahjustanud kuidagi kodanikuühiskonda, sanktsioonid olid suunatud äh, riiki juhtiva Ladviku vastu ma olen nõus ka kolleeg Eegleriga selles osas, et peame autoritaarsete režiimide definitsiooniga midagi peale hakkama, aga nii ehk naa. ma usun, et see, et võib tekkida siin tagasilööke kolmandate riikidega suhtlemises, tegelikult see tehakse tasa sellega, kui me tegutseme ühtlaselt, ühtselt, sest et tegelikult nii see ei, sanktsioonid ei aitaks kaasa mitte ainult kolmandate riikide probleemidele, vaid ka meie endi omadele. suur tänu ja nüüd härra Pütikofer. suur tänu, härra esimees. proua Kromberg on meie fraktsiooni variraportöör selles küsimuses, teda asendan täna mina mina väljendan siin omaenda isiklikku arvamust ja mitte ilmtingimata meie fraktsiooni variraportööri oma. see raportöör tekitas minus mitmeid mõtteid. esiteks, esiteks siis nõue töötada välja konkreetseid definitsioone. mina ei ole veendunud selles, et välissuhetes peaks üritama välja töötama, töötama mingisugused ilmeeksimatud definitsioonid. välispoliitika on selline, et meil peab olema võimalik arvesse võtta konkreetseid, ühe konkreetse juhtumi nüansse ja kui nüüd definitsioonid on aga nii lahtised, et et see võimaldab arvestada ka konkreetse olukorraga, siis tegelikult ei olegi need üldse definitsioonid. kui me tahame päris definitsiooni, siis eh, jällegi ei ole neist kasu siis, kui tegemist on mingi konkreetse erilise juhtumiga. nii et eh, nüüd eh, siin kuidagi ühtemoodi käsitleda väga erinevaid juhtumeid, see ei tööta. järjepidevus ei ole nüüd küll ainuke kriteerium, mis võimaldab Euroopa Liidul maa-, ülemaailmsel areenil ka mingit rolli mängida. olulised on ju ka Venemaa ja Hiina, aga meie ka ÜRO-s mängime väga suurt rolli selline kahepalgeline suhtumine, jah, sellega ma olen nõus, et sellega nõustuda ei saa, aga see ei lahenda tegelikult mitte midagi, nii et meil on ikkagi vaja konkreetselt arutada ühte konkreetset olukorda. ja nüüd edasi, needsamad autoritaarsete režiimide liidrid. kes need siis täpselt on, tuleb vahet teha diktaatorite ja autoritaarsete režiimide vahel ma arvan, et poliitiliselt on see seda väärt. ma ei tahaks, et autoritaarsete režiimide kategooriasse visataks kõik läbisegi sisse, sinna läheks nii need, kes on natukene autoritaarsed, kui ka need, kes on täiesti vägivaldsed nii et ei saa ikkagi kõiki ühte patta panna. nüüd edasi sanktsioonide tagajärgedest. V kaks siis V ja Y kujutavad endast just nimelt sellist kahepalgelisust me ei saa ju hakata karistama diktaatorite pereliikmeid. ja mis saab siis, kui autoritaarse režiimi juhi vend on täiesti äh, eemaldunud sellest, mida teeb tema vend ja nüüd lihtsalt, me ei saa teda karistada lihtsalt sellepärast, et äh, tema vend on diktaator, nii et mul ei ole küll siin konkreetseid näiteid selle kohta, aga see ei ole mingisugune kriteerium, seda kindlasti mitte edasi A, punkt A. ikkagi peame jääma järjepidevaks ja nii palju kui võimalik. seda vastavalt konkreetsele juhtumile aga see, et me saaksime kuidagi kellelegi demokraatiat peale sundida, see on küll täielik õhuloss, meil ei ole nii palju võimu, et siin kuidagi mingisugust sunniviisilist diplomaatiat kasutada, meil lihtsalt ei ole vahendeid selleks siin tuleks loomulikult kaaluda seda, millised on meie põhimõtted, aga samas peame jätma piisavalt paindlikkust konkreetsete juhtumite tarvis. raportöör peab leidma kuldse kesktee. edasi on sõna, palun, härra Salarakusel. härra esimees härra Watson on minu hea sõber. tegemist on ühega nendest inimestest, et kui temalt jõuab tekst minuni, siis ma kirjutan sinna juba seda lugematagi alla, sellepärast et tema on selle valmis kirjutanud. nii et tema siin traditsiooni ei rikkunud, mina aga küll lugesin lausa teksti läbi. ma olen nõus sellega, et on vaja rohkem läbipaistvust, rohkem koordinatsiooni liikmesriikide vahel äh,, selleks, et Euroopa Liit saaks kõneleda ühel häälel sanktsioonide küsimuses. ei tohiks takistada või kahjustada Euroopa Liidu usutavust, räägitakse ka koostööd, mis puudutab varade asumist liikmesriikide territooriumil otsustasime siin vältida definitsioone. kui juba definitsioon välja töötatakse, siis on võimalik konkreetsel režiimil sellest kuidagi mööda hiilida. ja tegelikult see piiraks meie tegevust. näiteks ma nüüd küll ei usu, et see, et meil ei olnud definitsiooni või see, et meil ei oleks olnud definitsioon, definitsioon, oleks kuidagi takistanud äh, London School of Economicsil Gaddafilt raha vastu võtmast, kõik teadsid ju, kes Gaddafi on. puht juriidilistel kriteeriumitel põhinedes äh, oli ju väga hästi teada, mida Gaddafi oli teinud, samuti samal ajal oli ta ametisse valitud ja seda küll. kuigi ta oli oma äh, pädevusi ületanud. nii et me peame siin jääma väga ettevaatlikuks kui rääkida majandussanktsioonidest, siis vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja näiteks ka Lissaboni konventsioonile on tegemist ikkagi poliitilise otsusega. seega käib see subsidiaarsuspõhimõtte alla. meil oleks vaja paremat liikmesriikide vahelist koordinatsiooni, mis võimaldaks töötada välja selge Euroopa Liidu sanktsioonide poliitika. isegi kui seda tehakse vaid läbi avalduste, saavutada on võimalik palju just nimelt tänu Euroopa Liidu kaalule rahvusvahelisel areenil. ma ei taha teid siin pikemalt tüüdata, ma saan aru, milline oli raportööri mõttekäik, mõistan ka, milline on meie loogika, tegemist on siin väga tulise teemaga. aga ükskõik, mida me ka ei teeks, tegemist on ikkagi delikaatse teemaga. me räägime ju miljonitest ja miljonitest, mis on nende riikide juhtide kätes tegemist on rahaga, mis nad viivad oma riigist välja, mille, mis arvestatakse maha nende riigi SKT-st. ja need summad äh, löövad maailma majanduse täiesti äh, segamini, me teame ju, mis sai, mis juhtus näiteks Filipiinidel Markusega. SKT oli tol hetkel kuuskümmend kolm miljardit dollarit ja riigivõlg täpselt sama suur aga samal ajal on tuhat miljardit dollarit kuskil pankades, mis on kapital, mis on lihtsalt äh, majandusest ja äh, ringlusest ära võetud. nii et kolmsada miljardit dollarit mis enam majanduses ei ringle ja me peame ikkagi selle üle ka järele mõtlema, kui me tahame asja ikkagi tõsiselt võtta. viimasel ajal Araabia kevad, tänu Araabia kevadele on meie usutavus veidi kasvanud, aga samas on nüüd Euroopa Liidu süüdistatud selles, et me ise oleme autoritaarsed mõnda aega tagasi me ju võtsime siin vastu alles nende riikide liidreid, kas me nüüd ei saanud aru, äh, et Egiptuses oli autoritaarne režiim? kas me ei, tõesti ei saanud aru, et ka Gaddafi juhtis autoritaarset režiimi? kui me tahame ikkagi tõsiseltvõetavad olla ja ka käituda tõsiseltvõetavad, siis ütle, öelgem tõde välja, tõde on meile kõigile teada. suur tänu! tihtipeale juhtub nii, et äh, headest inimestest saavad halvad ja harvemini juhtub seda, et halbadest saavad head ja väga harva juhtub see, et heast inimesest saab halb ja siis tagasi jälle hea ja siis uuesti halb, nii et äh, tundub, et siin me oleme jõudnud äh, maksimumini. nüüd on sõna härra Kassuliidesel, palun. suur tänu, härra esimees kõigepealt tahaksin öelda, et algatus ja need pingutused, äh, mida härra Watson on teinud, on kõik väga kiiduväärt. me oleme õppinud Araabia kevadest ja siinkohal võib ju mõelda, et kui äh, Nõukogude Liit varises kokku, siis Kesk- ja Ida-Euroopa riigid vabanesid aga Ladina-Ameerikas jällegi üks diktaator teise järel äh, langeb äh, troonilt, aga, aga diktaatorlus jääb alles. Äh, Araabia maailmas on demokraatlikud, ilmalikud jõud alati jäänud alla kuni selle hetkeni, kui rahvas ise lõpuks üles tõusnud, ei meie mandril ega Ameerika Ühendriikides oleme me tõelist demokraatiat näinud selles maailma osas. ja vastus on tegelikult härra Watsoni selgituses, selgitustes äh, nimelt naftadollarid on pannud meid silmi sulgema selle demokraatia vastase olukorra ees, totalitaarse režiimi võimul püsimise ees selles maailma osas. kes on autoritaarne ja kes ei ole? kas me oleksime kuus kuud tagasi Mubaraki või äh, Sinadin Benali kaasanud äh, sellesse nimekirja. kas me oleksime seda teinud? vastake sellele küsimusele, vastake iseenda ees ausalt. kas te oleksite need inimesed kaasanud äh, sellesse nimekirja? nii et nüüd ma arvan, et me peaksime siin eristama sanktsioone ja piiravaid meetmeid. autoritaarsete diktaatorite ja nende perede suhtes ja ma arvan, et siin me peaksime rakendama pigem eetikakoodeksit ja mitte niivõrd sanktsioone. ja eetikakoodekit selles mõttes, et meie pangad peavad oma kliente teadma äh, selleks, et võidelda äh, rahapesu vastu ja tegelikult öö, äh, öö, ähm, ja äh, selliste diktaatorite kontod on tegelikult rahapesu, nad võtavad oma riigi raha ja pesevad selle kontodel puhtaks ja see on äh, eetikakoodeksi vastu. vabatahtlikud organisatsioonid, heategevuse organisatsioonid ka nende puhul rakendatakse rahapesu süsteemi. ja me peaksime eetikakoodeksi kehtestama võib-olla ka jalgpallimeeskondade kohta. jällegi üks valdkond, mille abil diktaatorid pesevad raha. nii et leppigem pigem kokku, on de facto Äh, eetikakoodeksis ja nagu härra Pütikofer ütles, peame paika panema ka konkreetsed äh, meetmed, mille abil reageerida konkreetsete juhtumite esilekerkimisele ja konkreetsetele diktaatoritele. suur tänu! kui me siin rääkisime naftadollaritest, siis meenus mulle, et üks Rooma keiser on öelnud, et ega raha haise ja kuid äh, me eelistame siiski puhtust äh, räpasusele ja eks ega see raha puhastamine polegi nii kehva. noh, nüüd siis härra äh, Panseri. Grazie, president. Innanzitutto una piccola pre-. enne kui ma edasi lähen tahaksin öelda, et rahvusvahelistes äh, suhetes ei tähenda järjepid-, paindlikkus seda, et sa oleksid järjepidev. ja puuldes, püüdes äh, reaalpoliitikast kaugeneda, äh, ei tohiks me asju kõiki ühte patta panna, see muudaks meie välissuhted väga keeruliseks. leian siiski, et härra Watsoni dokument on üks hea alusdokument meie liikumises ühise Euroopa Liidu välispoliitika suunas, kuid on siiski mõningaid küsimusi, mõningaid mõtteid, mida sooviksin teiega jagada. ja võib-olla äh, Graham võiks äh, minu märkuste arvesse võtmist kaaluda. kõigepealt, mida tähendab üldsegi autoritaarse režiimiga riik? võib-olla meil võiks olla siin oma liigitamissüsteem, meil võiks olla mingisugune minimaalne mudel, näidismudel, millest äh, mille põhjal oleks selge määratleda, kust, millisest punktist alates või millistest tingimustest alates tuleb rakendada sanktsioone. meil on vaja mingeid miinimumstandardeid. ja loomulikult erinevatel põhjustel ei ole mingit mõtet maksimaalsetel piirmääradel. me peaksime ka äh, hindama, kas sanktsioonid on tõhusad ja mil määral on sanktsioonid üldse tõhusad. kui me suudame despootliku režiimi õõnestada sanktsioonide abil, siis sageli mõjutab see negatiivselt ka rahvastikku ja rahvas kannatab. ja mõju rahvale võib olla ebavõrdselt suur äh, mõningate sanktsioonide puhul, äh, samas kui võib-olla autoritaarse režiimi esindajad kui sellised üldse ei kannata. me peame vaatama ka, mida meil on võimalik ära teha naabruspoliitika abil ja me peame paikama panema konkreetsed tingimused ja nende seosed sanktsioonidega ja erinevate poliitiliste meetmete vahel peab olema ka kooskõlastatus, vastasel korral õõnestakse meie usaldusväärsust. ja härra Kasoliidis. meie töö on hea ja me peame vaatama, mida me saame teha oma diplomaatide kaudu üle kogu maailma kui me piirdume ainult vastuvõttude korraldamisega, ja kohalike omavalitsuste ja kohalike ametivõimudega rääkimisega, siis äh, jäävad mitmedki asjad kahe silma vahele. Äh, selliste kontaktide abil võib-olla jääb näiteks penaalirežiimi, sarnaste režiimide olemus tuvastamata. me peame kasutama ära oma diplomaatilisi suhteid, need on meie eelväed ja nem-, ja nemad viivad, on meie poliitiliste otsuste esindaja, esimesed esindajad jah, meil peaks olema ka äh, käitumisjuhend, äh, mis automaatselt äh, vallandaks mingite sanktsioonide rakendamisel. härra Pütikov ja härra Kukan ja siis komisjoni esindaja, siis kaks raportööri, et otsi kokku võtta ja püüame kuue kolme, kuus kolmekümneks asjadega ühele poole saada suur tänu, et olite nii lahke ja andsite mulle veel sõna. tahtsin puudutada veel seda, mida, millest rääkis äh, härra Kasulüüdis. ja mulle oleks meeldinud, äh, kui me oleksime kuus kuud äh, tagasi öelnud, et Ben Ali on autoritaarne diktaator ja mõned teisedki kuid äh, mõningate režiimide puhul me kõik näeme, kes on autoritaarsed äh, liidrid, äh, aga, ja me võime seda ausalt välja öelda, aga millised on siis edasised sammud ja meil peaksid olema paigas konkreetsed kriteeriumid, millest lähtuvalt me rakendame erinevaid sanktsioone ning ähm, me peame vaatama, kui tõhusad on erinevad meetmed. on äh, riike, kus ei saa rakendada samu põhimõtteid, samu sanktsioone ja vahendeid, kui rakendatakse teistes, näiteks Aafrika riikides. kui me tahame oma äh, sanktsioonide kataloogi lihtsalt siis meie välispoliitika ei ole realistlik ja saab kõigi naerualuseks, mina seda ei tahaks. me peame olema paindlikud oma lähenemises. mida täpsemad, täpsemad te olete, seda rohkem piiratud on meie tegevus, kõik me teame seda, härra Kukan, siis härra Kasuliidis ja ja jällegi teen erandi, härra Kasuliidis, et annan teile teist korda sõna. teen väga lühidalt peaaegu kõik on äh, juba siin oma seisukohti äh, avaldanud ja need seisukohad on olnud väga erinevad. Äh, Sir Grahami ettepanek on meie jaoks väga heaks aluseks mäletan, et Euroopa Liit on varem võtnud erinevaid soovitusi Kuuba kohta ja sugugi mitte kõik liikmesriigid äh, ei lähtunud nendest soovitustest ja režiimid, äh, mille sarnasest me täna räägime, kasutavad äh, väga osavalt ära lahkhelisid liikmesriikide vahel. ja nagu Grahami raportist, raport meile ütleb, peaksime kasutama ära meie välisteenistusi, välisteenistuse ekspertteadmisi. peaksime andma neile võimaluse hinnata sanktsioonide rakendamise võimalust ja pärast tegema neile ülesandeks sanktsioone kooskõlastada. ja mis puudutab autoritaarsete riikide ja autoritaarse režiimi definitsiooni, siis äh, selle määratluse paikapanemise osas äh, jääksin skeptiliseks. kui me lepiksime määratluses kokku, siis äh, võiks ikkagi tul-, juhtuda, et tekib mingisugune režiim, mis ei vasta meie määratluse kirjeldusele täpselt ja mida me siis teeks, teeme me peaksime olema paindlikud äh, ja suutma toime tulla kõigi võimalike olukordadega. ja kui meil olekski konkreetne määratlus, siis oleks väga raske jõuda sellise mudelini, mis aitaks meil äh, kerge vaevaga määratlema, kas režiim A äh, vastab sellele kate-, selle kategooria tingimustele või äh, ei vasta ja mida teeb režiim B. härra Kasuliidis, jah? kas me oleksime kaasanud Mubaraki omal ajal äh, see märkus minu poolt oli öeldud eneseirooniliselt, enesekriitiliselt, ma ei, ja ma ei tahtnud siin kedagi teist kritiseerida ja hoolimata sellest, mida härra Pütikofer praegu ütles, tegelikult olin ma temaga nõus. mis puutub välisteenistuse rolli, siis äh, nõukogu on otsustanud, et äh, erinevad inimõiguste, äh, inimõigusi käsitlevad sätted assotsiatsioonilepinguga seoses, kaubanduslepingutega seoses ja nii edasi on oluliselt äh, kindlad demokraatlikud äh, traditsioonid. ja härra Mätsius äh, välispoliitika üksusest Euroopa Komisjonis. suur tänu, tahaksin äh, voliniku nimel tänada raportööri selle raporti projekti eest, seal on mitmeid kasulikke soovitusi ja meil on hea meel ka nende siin öeldud kommentaaride üle. sanktsioonid on meie ÜVJP vahendite hulgas väga tähtsal kohal, iseäranis äh, seoses Araabia kevade sündmustega, aga ka muudes piirkondades. komisjonil on oma aktiivne roll sanktsioonide rakendamise tagamisel ühtlaselt ja oma roll on mängida ka Euroopa välisteenistusel, kes valmistab ka sanktsioonide võtmist ette. Äh, julgeoleku töögrupp äh, nõukogus äh, on just vaadanud seda toimikut, sanktsioonide rakendamist Euroopa Liidu poolt, komisjon ja töögrupp aitavad ja välisteenistus aitavad sellele kaasa. ja seetõttu on härra Watsoni raport ja soovitused iseäranis õigel ajal koostatud, komisjon tervitab seda raporti projekti ja kavatseme seda põhjalikult arvesse võtta. suur tänu ja välisteenistusest härra James Gibright. Teil on ka võimalus lühikeseks sõnavõtuks. tahaksin kolleegi kolleegile takka kiita. tervitame, nagu ka komisjoni kolleeg, raportit ja liikmesriigid on soovinud sanktsioonide alaseid koosolekuid, et nende küsimustega kaugemale minna. ja meiegi võtame raportis tehtud soovitusi arvesse. suur tänu, Sir Graham! ja palun, on teile nüüd sõna. ja kõigepealt äh, tahaksin äh, tänada südamest proua Jeeglet, proua äh, Lüllingit ja härra Pütikohvrit, proua, tahaksin tänada proua Jeeglet ka küsimuste eest tahaksin tänada kolleege ka selle eest, et nad hoiatasid mind selle poliitilise, poliitika kuritarvitamise eest. härra Pütikov kaitses äh, silmakirjalikkust väga osavalt äh, ja rääkis reaalpoliitikast, ma arvan, et nüüd on mulle nii mõningadki asjad selgeks saanud äh, proua härra Kantseri. tänan ka teid teie kommentaaride eest. Te rõhutasite, kui, kui oluline on võtta arvesse sanktsioonide tõhusust Portalese raport oli äh, selles kontekstis iseäranis oluline erinevad, äh, mis puudutab meie diplomaate erinevates riikides, siis neil on äh, loomulikult tähtis äh, ülesanne härra Salafrakos ja härra Kukan. vabandan, et ma ei saa teile vastata teie oma keeles. paraku on minu haridusteel selles osas teatavaid puudujääke. ja härra Salafrakos, tänan teid, et nõudsite paremat liikmesriikide vahelist kooskõlastamist. mulle tundub, et see on üks, üks suurtest raskustest, mis on seisnud meie ees juba varem. härra Kukan tundis muret täpsete määratluste puudumiste pärast ja paindliku reaktsioonivõimaluse puudumise pärast. härra Kukan, teie olete oma karjääris äh, olnud äh, kohal, kus te olete selliste küsimustega otseselt kokku puutunud, äh, nii et teie asjatundja kommentaarid on väga teretulnud. härra Saalon. Te kommenteerisite liikmesriikide ühtsuse puudust ja automaatsete sanktsioonide küsimust ma arvan, et teie kommentaarid väärivad raportisse põimimist. ja siis äh, liidrite laste küsimus, tegemist on väga ajakohase küsimusega, Euroopa kohus äh, praegusel hetkel käsitleb kohtuasja, kus äh, ohvriks sattus Bengaali diktaatori poeg Birma diktaatori poeg. ja härra Kelam ja härra Pasku mõlemad rääkisid määratlusega seotud probleemidest, selle küsimuse tõstatasid ka nii mõnedki teised kolleegid, härra Kasuliidis rääkis, kui oluline oleks ante facto eetikakoodeks mul ei ole midagi eetikakoodeksite vastu, need võivad olla väga olulised, aga minu kurvad kogemused näitavad, et paraku äh, neid märgatakse alles siis, kui äh, eetikakoodeksit rikutakse ja võib-olla me võiksime rääkida sellest, kuidas me saaksime paremini neid rakendada ja me võiksime tekitada üldsuse arutelu eetikakoodeksite rakendamise kohta. härra Paasku. ka teie käsitlesite paindlikkuse vajaduse ja õige tasakaalu küsimust. me peame raportis leidma tasakaalu paindlikkuse ja põhimõttekindluse vahel. mulle tundub, et põhimõtetel on ka tähtis koht. härra Jeegle küsis ka, milline võiks olla parlamendi roll poliitika järelevalves ja määratlemises ja mina isiklikult loodan, et tänu meie raportile hakkame me analüüsima täpsemalt omaenda rolli selle poliitikaga seoses ja me hakkame analüüsima seda, kuidas võime kasutada Lissaboni lepinguga antud volitusi ka selles valdkonnas. tänan kõiki, kes arutelus osalesid, ootan pikisilmi meie edasisi arutelusid, kaalun kõiki muudatusettepanekuid, ja äh, kavatsen ka ise esitada veel muudatusettepanekuid, et minu raport lõppkujul teeniks ära meie kõigi heakskiidu. Äh, ja head üllatused, hea üllatus, olete selline tõeline konkurent härra Saris, Sarjus Volskile ja tema võõrkeelte oskusele. Äh, proua Portella Regler eine wichtige Frage gestellt hat, nämlich welche Rolle das Parlament spielen kann. Äh, siin esitati üks väga tähtis küsimus, nimelt äh, milline on Euroopa Liidu roll. Euroopa Parlament on sageli nõudnud sanktsioonide rakendamist kolmandate riikide vastu ja Euroopa Parlamendil peaks olema ka järelevalve ülesanne sanktsioonide rakendamise küsimuses. Euroopa Parlament sageli seab küsimärgi alla nõukogu otsused sanktsioonide kohta, reisikeelud, relvaembargo, mustad nimekirjad, miks kedagi on musta nimekirja pandud ja miks on just nimelt seda sanktsiooni rakendatud, mitte teist. ja ma arvan, et sellistes küsimustes on parlamendi parlamendil oma selged ülesanded ja soovitused kuus ja seitse äh, kajastavad seda. suur tänu! ja ma tuletan teile kõigile meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmeteistkümnes oktoober kell kaheksateist null null ja nendest küsimustest räägime uuesti kahekümne teisel novembril. järgmine kord kohtume üheteistkümnendal no oktoobril, meie koosolek kestab terve päeva äh, ja Knesseti ja Knessetist on meil siin kohal esindaja ja Rootsi Konföderatsioonist.